tere hommikust, kallid kolleegid, daamid ja härrad. tere tulemast täiskogu istungile siis ähm, majanduskohandamisprogrammide demokraatliku legitiimsuse küsimuses. ma tahaksin tervitada siin paneelis äh, härra Lammertit, Bundestagi spiikrit siis ähm, Dominic Hannigan, kes on Iiri parlamendis ähm, Euroopa asjade komisjoni esimesi ja ühtlasi Otmar Kaarast, meie asepresidenti Euroopa Parlamendist ja Liam Nyong-Nokki, kes, nagu te teate, on parlamendi kaasraportöörid algatusraporti osas, mis puudutab troika Äh, rolli ja tegu, tegutsemise hinnangut. ma tuletan teile lühidalt meelde, et teil on laudadel ähm, kõneajale registreerimise lehed, mille te peaksite täitma, kui äh, tahate sõna saada ja andke siis see saali korrapidajatele edasi. reeglid äh, on täpselt needsamad, nagu nad olid eile pärastlõunal. tähendab see siis seda, et sõna saavad neli äh, rahvusparlamendi esindajat ja siis üks liige Euroopa Parlamendist ja nii edasi. nii et äh, alustagem kohe ja annaksin siis esimesena sõna asepresidendile ja kaasraportöörile algatusraporti osas troika rolli ja tegutsemise kohta Otmar Kaarasele kümneks minutiks. Otmar. Liebe Anni Podimata, lugupeetud Anipodimata, daamid ja härrad. tere hommikut kõikidele. ma olen väga tänulik äh, selle eest, et me sellel kohtumisel saame rääkida ka Euroopa Parlamendi töödest, mis puudutab äh, Troika tegevust ja selle tegevuse uurimist. ja võib-olla meil õnnestub ka arusaamatusi selgitada sellepärast et äh, viimastel päevadel on mul jäänud tihti tunne, et äh, meilt küsitakse, et kas Troika üldse tohib äh, seda teha, jah, jah, me, me tohime seda teha, Euroopa Parlamendina me peame iga otsust, mis tuleb Euroopa institutsioonidest, ka kui nad ei langetata agi alusel, siis parlamendina me peame kõiki neid otsuseid kontrollima, hindama ja ka järeldused tegema sellest tulev, tulevaste tööde jaoks ja mul on kahju, et äh, siin mõningates ringkondades levitatakse arvamust, et parlament, et Euroopa Parlamendi äh, parlamentaarse parlamentaarne kontroll ja need äh, analüüsid, kuidas tulevikus töid parandada, et seda mõistetakse kui äh, kriitikat äh, erinevate Euroopa institutsioonide aadressil. üks on ikkagi, siin on tegu äh, demokraatliku kohustusega ja teise puhul on tegu hindamisega. komisjoni president Barroso ütles eile, et kogu selle arutelu puhul on oluline, et me arutaksime ka seda, selle üle, et kuhu me peame jõudma, kust me tuleme ja ma sooviksin teile meenutada paari punkti. Euroopa Liit ei olnud sellisele kriisile ei poliitiliselt ega struktuuriliselt, institutsionaalselt ega ka finantsiliselt ette valmistunud. mitte ükski majandusmudel ei olnud ette valmistatud sellise mõõtmega kriisi jaoks. Euroopa Liidu jaoks oli eriti suureks puuduseks see, et euro sisseviimisel ähm, Maastrichti lepinguga jäime tegelikult poolele teele ja rahaliidust ei äh, saanud edasi majandus- ja sotsiaalliitu. Euroopa Liidu ja mõningate liikmesriikide jaoks oli kõige suuremaks puuduseks see, et stabiilsus- ja majanduskasvu paktist kinni ei peetud ja Lissaboni strateegia, mis käsitles äh, sotsiaalset sidusust, majanduskasvu ja mm, seda ei rakendatud. eile komisjoni president Barroso juhtis tähelepanu ka sellele, et äh, justkui orkaani keskel me pidime oma laeva äh, remontima ja me oleme juba pika tee maha sõitnud, aga me ei ole selle tee lõpuni veel jõudnud. kriis ei ole veel läbi. ja eriti ei ole me veel teinud kõiki järeldusi nende õppetundide kohta äh, kriisist. Euroopa Keskpanga juht Trichet ühel kuulamisel Euroopa Parlamendis ütles, et meil on tegu kõige suurema majandus- ja panganduskriisiga peale teist maailmasõda. ilma Euroopa solidaarsuseta ja ma ütlen ka ilma troikata, ilma et ma seda kuidagi hindaks praegu ja sellele hinnangut annaks, oleks me oleks me jõudnud võib-olla suurema majandusliku, poliitilise finantskriisini, kui see oli kolmekümnendatel aastatel eelmisel sajandil. mitmed äh, riigid ei saanud enam finantsturgudelt raha. mitmed riigid seisid äh, euroalast lahkumise lävel ja seetõttu paljud liikmesriigid ei olnud äh, võimelised üksinda kõiki oma kohustusi erinevates valdkondades ähm, teostama. see puudutab siis ähm, sotsiaaltervishoiu valdkondi ja investeeringu teadus-arendustegevusse näiteks, nii et ähm, Euroopa Liidul ei olnud ka piisavalt ekspertteadmisi selleks, et kriisiga tegeleda ja sellega hakkama saada ja Euroopa Liidul ei olnud ka piisavalt raha ainus mis meil oli, oli Rahvusvaheline Valuutafond ja Rahvusvahelises Valuutafondis on mitte Euroopa Liidu liikmesriikidel äh, äh, suurem enamus ja Euroopa turg ning äh, valuuta fond on ka samuti valuutafondis liikmeks. kui valuutafond üksinda oleks pidanud selle ülesandega hakkama saama, siis see tähendab seda, et et oleks pidanud väga killustatud äh, turul tegelema suurte sotsiaalsete, poliitiliste, majanduslike väljakutsetega ja seetõttu oli meie meelest õige, et me kasutaksime neljandat mudelit, pakuksime välja neljanda äh, ettepaneku. aga meil ei olnud veel mingisugust mudelit, äh, mis rajaneks ühenduse õigusel ja seetõttu me jõudsimegi troika töömudelini. erinevad äh, institutsioonid, erinevad otsustusprotsessid, erinevad äh, demokraatlikud, äh, demokraatlikult legitiimsed tegevused. aga siin oli siis tegu pigem valitsustevahelise tegevusega, mitte tegevusega, mis oleks rajanenud ühendusõigusel ning alternatiive Troikale ESM-i juht äh, ütles, et et alternatiivi ei olnud ja kõik me õppisime, ka meie kuulamistel õppisime palju, õppisime palju selle töömeetodite üle. ja me oleme praegu jõudnud kaugemale, kui me olime alguses. ja me oleme edukad olnud. ükski riik äh, pankrotistunud ei ole, me, meil euro, euroalast kedagi lahkunud ei ole ning äh, Iirimaa ja Hispaania said juba ka ähm, ähm, loobuda äh, kohandusprogrammist ning äh, pangandusliituga arengud liiguvad edasi, pangandusvaldkonna reguleerimisega on edasi mindud, ESM-iga, ESM on loodud ning ja samuti on vähendatud erinevaid kulusid. troika on hakkama saanud sellega, et meil on nüüd rohkem vahendeid, rohkem aega ja samuti rohkem aega programmide jaoks, tagasimaksete jaoks. sellegipoolest ja ma ütlen meelega seda järgmist. sellegipoolest ja nüüd ma jõuan ka lõpuni, peame me ütlema, et kui meie parlamendiliikmetena, rahvusparlamentide ja eriti Euroopa Parlamendi liikmetena räägime, et on tegu äh, läbipaistvuse puudujääguga, puudujäägiga ja et samuti Euroopa tasandil on puudujääke demokraatlikus äh, legitiimsuses ja et ka ja ka äh, legitiimsus riiklikul tasandil on äh, puudulik, siis äh, seda tervitakse, et Euroopa Parlament tegeleb selle teema äh, hindamisega ja teeb ka järeldusi tulevikuks, me kaalume ka selliseid järeldusi, mille alusel võiks isegi lepinguid hakata muutma. ja Troika on tekkinud ka vaidlus selle üle, millises suunas edasi liikuda Äh, kuidas minna edasi konsolideerimisega, struktuuriliste reformidega ja innovatsiooni, teadus-arendustegevusega ning tööhõive küsimustega ning selles, ähm, ähm, selles äh, kontekstis äh, meie aruanne ja hindamine aset leiabki, meie ei soovi, et Troika töö lõpeks, me leiame, et töödega peaks ed-, lõpuni minema, aga samas tuleb ka Troika tegevust hinnata, analüüsida ja see on ka parlamendi üheks kohustuseks. nii et tuge-, tulevaste kriiside jaoks me peame samuti oma äh, kogemustest õppima ja ma loodan, et äh, ma olen oma panusega äh, saanud ka tulevikutegevustesse rohkem valgust tuua selle asemel, et üksteist vastastikku süüdistada, aitäh! suur tänu asepresident Kaarasele, ma tuletan teile, kolleegid, meelde, et äh, me juhatame seda istungit koos äh, Kreeka parlamendi asepresidendi ja ühtlasi Euroopa asjade komisjoni esimehega härra Ranakisega ja mina siis Euroopa Parlamendi poolt. ja nüüd annaksin ma järgmisele sõna teisele kaasraportöörile selle algatusraporti puhul, kolleeg Liiem Huang Njokile, teil on kümme minutit, palun. Thank you very much, Anni, dear colleagues. suur tänu, Anni, kallid kolleegid see raport on äärmiselt äh, delikaatne, nagu tänapäeval öeldakse. miks? sellepärast, et äh, inimesed äh, kõhklevad tänases Euroopas troika legitiimsuse osas, esiteks. teiseks inimesed kõhklevad tänapäeval ka selle üle, kui tõhus on see poliitika, mida igal pool soovitatakse. seni olid kõik Tiinaga, Tiinasse armunud. Te teate, kes on Tiina? isegi prantslased armastasid Tiinat. ei, ma naera, naljatlen siin. alternatiivi ei ole kui me vaatame abi saanud riike, siis me näeme, et äh, Tiinat ei armasta seal keegi. arutelusid on palju. ja mind jahmatab see, mida ütles härra Barroso eile. ta nimelt äh, nõuab samasuguse poliitika jätkamist, samasuguse makromajandusliku poliitika jätkumist igas riigis, kus olukorrad on ometi väga erinevad vaatame neid nelja riiki, me näeme, et olukorrad seal on kõik erinevad, neli erinevat situatsiooni. eelmisel nädalal me käisime Dublinis Iirimaal. tööturg on seal paindlik, mingisuguseid struktuurseid reforme vaja ei ole. Iirimaal on tegemist panganduskriisiga mis äh, täna on võimalik äh, tagasiulatavalt äh, läbi Euroopa stabiilsusmehhanismi lahendada, nii nagu paljud valitsuse liikmed on ka öelnud. kui te vaatate Portugali, siis Portugalis ei ole tegemist panganduskriisiga, see on teistsugune kui Iiri juhtum Portugali probleemid on tegelikult Kreeka probleemide äh, üleujutuse tagajärg. kui me vaatame äh, sealset programmi, siis me näeme, et see on rakendatud seal hoopis teistmoodi teiste meetmetega. võib-olla Küprose majanduse puhul oleks pidanud see programm olema ka hoopis teistsugune, nii et arutelusid oli kõikides nendes riikides palju. ja väga palju arutelusid on ka Troikas endas. kui äh, me kuulame seda, mida ütlevad Troika liikmed, siis me näeme, et Euroopa Komisjoni seisukoht äh, ei ole olnud äh, sama, mis äh, Rahvusvahelise Valuutafondi seisukoht, millest ma räägin. ma räägin loomulikult fiskaalkordajast. komisjoni seisukoht oli, et kordaja oli nõrk ja et eelarvete konsolideerimine pidi olema tugevam. nagu te teate, IMF sugugi nii ei arvanud. IMF arvas, et fiskaalkordajad peavad olema kõrged ja selles olukorras me võib-olla alahindasime seda, mida see tähendab eelarvete konsolideerimisele ja IMF-i seisukoht toetas pigem äh, sisemist devalveerimist ja struktuurseid reforme pärast kõiki neid esialgseid debatte riigi rahvaste vahel, troika ja valitsuste vahel, pärast vast-, vastastikuse mõistmise memorandumit ja pärast Troika siseseid arutelusid, kus nad on leidnud jätkuarutelusid mitte kusagil, mitte üheski demokraatlikus struktuuris, kes on vastutuskohustuslik, eh, ei ole nendest asjadest räägitud. mis on selle tulemuseks? tulemus on see, et meie, tegelikult mitte meie, vaid Troika oli võib-olla natukene liiga karm makromajanduslikust vaatevinklist ja rakendas neid sätteid liiga karmilt. igal pool mujal on toimunud äh, struktuurimuutused äh, tööjõuturul. kõikides riikides oleme me näinud äh, eelarvete konsolideerimismeetmete vastuvõtmist. igas riigis äh, on äh, piiratud nii avaliku sektori kui äh, kulutusi kui ka erasektoris seda tehtud. meie raport äh, räägib ees, nendest eesmärkidest, mis on seatud makromajanduslikus sfääris ja ütleb selgelt, et need ei ole saavutatud. loomulikult lühemas perspektiivis on Troika jah, vältinud pankrotistumist, aga pikemas perspektiivis kui me vaatame potentsiaalse kasvu näitajaid kui me vaatame näiteks äh, võla ja äh, skp äh, suhet ja me näeme seda, et see on kõrgem kui enne abiprogramme. probleemi juured on jätkuvalt tugevalt maas ja see probleem ei ole välja juuritud. kuidas siis leida tulevikuks head lahendused? ainus, kes siin saab midagi ära otsustada, on demokraatia ja te teate seda, sest et te olete ise parlamendiliikmed. demokraatia peab otsustama, kas tegemist on heade lahendustega ja selle üle, mis on tulevikuks head lahendused. ja sellepärast meie raporti viimases osas me keskendumegi demokraatiale minu kolleeg rääkis demokraatia tulevikust tulevikus. meil ei ole praegu mitte midagi muud Euroopas justkui kui euroskepsis. ja sellepärast me olemegi väga konkreetsed oma ettepanekutes ja sellepärast see raport on ilmselt rohkemgi kui sümboolne. siin nõutakse uusi raporteid, nõutakse seadusandlikke meetmeid ja nõutakse võib-olla ka aluslepingute muudatusi, kui aeg selleks on küps. nüüd konkreetsed punktid. Euroopa stabiilsusmehhanism, täna on esimene samm uue Euroopa rahafondi loomiseks mis võiks olla IMF-i asendajaks. täna on Euroopas võimalus üles ehitada taoline fond Euroopasse. seda peab juhtima ühenduse meetodiga, kui me tahame, oleks tagatud demokraatlik vastutuskohustuse täitmine Eh, stabiilsusmehhanismiga on üks probleem, nimelt see on oma iseloomult valitsuste vaheline ja, ja see on problemaatiline. me räägime täna siin Euroopa poolaastast, aga kui eh, ma suunan pilgu kaugemale, siis peamine probleem, eh, millele peab vastu seisma parlamendiliikmena, on see, mida proua Merkel on nimetanud makromajanduslikuks tingimuslikkuseks troika äh, puhul me juba sellist äh, makromajanduslikku tingimust äh, õppisime tundma. makromajanduslik tingimuslikkus aga ilma demokraatiata on tõsine probleem, kas on võimalik tingimuslikkust peale suruda enne demokraatlikku legitiimsust, see on probleem, mis meie ees tulevikus Euroopa poole aastaga tekib see on probleem, mis meil tekib konvergentsi ja konkurentsi instrumentidega. ja kui Euroopa Parlament, siseriiklikud parlamendid mitte midagi ei ütle selle kõige kohta, nende struktuursete reformide kohta, milles lepitakse kokku valitsustevahelisel viisil, siis on meie riikides varsti needsamad probleemid, millega maadleb Troika täna Eh, seda ravimit peale suruda, mis on olnud eh, selgelt ebatõhus kriisi puhul. troika poliitika on väga sümboolne, see näitab selline, milline on eh, majandus ja rahaliidu tulevik, kui me tahame aga kaugemale minna, siis on meil vaja demokraatiat, suur tänu. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Lambert Bundestagist. suur tänu, daamid ja härrad, lugupeetud kolleegid. niikaua, kui eksisteerib Euroopa Liit, ähm, arutavad ähm, aina suurem äh, hulk liikmesriike mitte ainult meie koostöö tihendamise, süvendamisel, vaid ka selle tegevuse demokraatlik legitiimsus üle. see tähendab seda, et meid Euroopas ei unusta mitte ainult see, et kas see, mis, mida me teeme üheskoos, on tõhus, kas see on läbipaistev, kas see on vastuvõetav, vaid meid huvitab äh, just ka see, et kas on tagatud ka demokraatlik legitiimsus. ja meil on siin kindlasti oma ettekujutus kõigile, sellepärast et Euroopa Liidust väljaspool sellised arutelud ähm, ei aset ei leiagi või siis äh, suurte kõhklustega, aga me peame ka tegema valiku, et ähm, et millist, milliseid teemasid me peaksime üldse arutama. ja ma sooviksin ütlema, et mind ajab natukene närvi see, kuidas me iseenesestmõistetavalt kogu aeg väidame, et ähm, Euroopa Liidus on demokraatia puudus. kuigi ma kuskil ähm, maailmas ei tea ühtegi teist rahvusvahelist organisatsiooni, millel oleks äh, võrdväärne või isegi kõrgem demokraatlik legitiimsuse tase oma otsustusprotsessis tagatud kui see, mis on Euroopa Liidus tagatud. nii et äh, meie probleemid ähm, on hoopis teistes kohtades, ma eeldan, kui demokraatliku legitiimsuse juures ja seetõttu ka selle aruande alusel, mida mõlemad kolleegid äh, praegu esitlesid, äh, tuleks ka äh, täpsemalt vaadata, millega täpselt tegu on. seal, kus me räägime abiprogrammidest reale liikmesriikidele, seal ei räägi me sugugi mitte kohustusest, mis on olemas praeguse õiguse alusel, vaid me räägime meetmetest, mida kohaldatakse, kuigi sellist eh, lepingulist kohustust ei ole olemas. ja kuna lepingus sellist kohustust ei ole, siis leiti erilahendus, erandlahe, erand eh, olukorras lahendus selleks, et eh, me saaksime neid liikmesriike abistada, kes ise hakkama ei saanud selle kriisiga, see on tõesti, siin on tegu keerulise mehhanismiga ja seda mehhanismi peame äh, Äh, ka loomulikult ähm, hindama, vaatama, kas ka seatud eesmärgid täidab ja siin me jõuame jällegi selle juurde, et kas see, mida tehakse, on tõhus, kas see on läbipaistev, kas see on vastuvõetav äh, riikides ja kas see on ka demokraatlik, kas demokraatlik legitiimsus on tagatud. ja mis puudutab seda vastuvõetavust, äh, siis ma kuulen teid Kreekas, Portugalis, Hispaanias avalikkus ei aktsepteeri äh, tormiliselt neid äh, programme. ja sellist äh, aktsepteerimist ei leia ka Saksamaalt, nii et kui me vaatame asja kaine pilguga, siis tegelikult mitte kellelegi see asi ei meeldi. mõned tunnevad, et nad on surve alla sattunud ja neile tundub see surve olevat ebameeldiv ja teised leiavad, et neilt nõutakse midagi, mis äh, neile tundub ebameeldiv olevat ja mõlemad äh, siis äh, ka oma poliitiliste esindajate e, juures ka kaebavad selle üle ja sellist arutelu tuleks pidada, seda ma väga toetan. aga aga et siin nende arutelude käigus äh, arutatakse, et, et tegu on demokraatliku legitiimsuse äh, lüngaga, siis sellega ma ei ole sugugi nõus. sellepärast, et kuidas need abiprogrammid on üldse üles ehitatud, äh, sellepärast et kõigepealt nad loodi üldse kõikide osapoolte nõusolekul, sellepärast lepingust ühtegi sellist kohustust ju ei tulene. me kõik leppisime kokku, et kuna ühishuvides on see, et suuremaid kriise veel ei tekiks ja härra Karas võrdles siin äh, juba olukorda kahekümnendate, kolmekümnendate aastate, ma ei sooviks seda arutelu selles suunas üldse süvendada ja seetõttu meil oli vaja sellist äh, ühiskokkulepet, sellepärast et lepingust sellist kohustust ei äh, tulene ja sellise ähm, erikokkuleppe me sõlmisime ja tagajärjeks oli see, et mõningate riikide suhtes siis lepiti kokku abiprogrammides ja need abiprogrammid kohalduvad ainult sellisel juhul, kui need riigid on ise nõus nende programmidega ja nagu ma õigesti olen öelnud, siis Kreeka parlamendis, Portugali parlamendis, Hispaania, Iiri parlamendis leidis aset arutelu nende programmide osas ja hääletati ka seda äh, programmi ja Saksamaal on meil seadusandlik olukord äh, selline, kus valitsus ei saa mitte ühtegi otsust, otsust langetada, ilma et oleks parlamendiga asja arutatud ja seda oleks ka parlamendis hääletatud. ja, ja seetõttu parlamendi nõusolekut on vaja selleks, et öö, ähm, otsuseid üldse langetada, nii et kas tegu on demokraatliku legitiimsuse puudujäägiga, kas kindlasti mitte. me peaksime rääkima sellest, kas need programmid on olnud ka mõjusad olnud. see on hoopis teine küsimus, et kas see, mida me nende programmidega ähm, lühikeses perspektiivis ja pikas perspektiivis soovime saavutada, on ka teostatav, et selle üle me võime arutada, aga siin ei ole tegu demokraatliku legitiimsuse aruteluga, ka parlamendid võivad eksida, ka komisjon võib eh, eksida ja seetõttu, seetõttu leiab ka aset eh, selliste protsesside hindamine ka parlamentides, sellepärast et nende äh, Äh, nende programmide puhul me peame arvestama ka mm, saadud kogemustega, neid programme tuleb pidevalt hinnata ja loomulikult me võime arutada selle üle, et kas nende kogemuste alusel, mis me oleme saanud, et kas seda erikonstruktsiooni, mis meil praegu on, teha sellest selline alaline konstruktsioon ja seda ka kuidagi õigusaktidesse vallata. põhimõtteliselt ma sellisele arutelule, sellisele võimalusele vastu ei oleks, aga ma sooviksin sellisel juhul teada, et kas peale nende riikide, kes nüüd juba kasutavad eurot äh, oma rahana, oma valuutana nendele riikidele, kes on euroalast väljas. ja, ja on ka neid riike, kes äh, ei soovigi kunagi eurot kasutusele võtta, et kas kõik need riigid on valmis, valmis seda osa äh, protsessist tegema ka osaks Euroopa akiist ja seda küsimust ei ole veel arutatud ja ja kuni seda küsimust ei ole arutatud, peame selliste ähm, konstruktsioonidega läbima ja ei peaks tegema sellist äh, nägu, justkui oleks siin tegu mingisuguse meelevaldse pealesurumisega, vastasseisuga kõik, üks, kõik kõigi vastu, vaid me peame arvestama, et äh, liikmesriikidel on erinevad, äh, erinev integratsioonitase ja me peame ka vaatama, milline on erinevate liikmesriikide soov erinevates poliitikavaldkondades Euroopa tasandil rohkem pädevusi tuua ja veel üks küsimus, mille ma sooviksin selgitada. ma loodan, et et ma olen nüüd selgeks teinud, et demokraatliku legitiimsuse küsimus on äärmiselt oluline, aga me ei tohiks seda segi jääda avalikkuse aktseptantsiga ja ka teiste küsimustega. mina on põhjust arvata, et see arutelu, mida me peaksime pidama eh, programmide tõhususe üle ja eesmärkide saavutuse üle, sest see on keeruline ja selle asemel, et arutada keerulisi küsimusi, äh, arutatakse seda toredat demokraatliku legitiimsuse küsimust, et kui et me peaksime siiski süvendatult arutama just olulisemaid küsimusi ja see viib mind äh, lihtsa küsimuse juurde, et see praegused programmid, mida veel kohaldatakse, milline on nende vastuvõetavuse tase avalikkuse poolt ja kuidas on tegu, milline on nende abiprogrammide kompenseeriva mõjuga. et Euroopa majandus poolaasta raames ei vaadata üle mitte ainult liikmesriikide olukord, Euroopa Komisjon toob välja ka riigipõhised ettepanekud ja me peaksime seda kasutama ka selleks, et liikmesriikide vaheline siseturg edasi areneks selliste soovituste jaoks, mis puudutavad majanduspoliitikat erinevates liikmesriikides ja mida ja neid soovitusi komisjon välja töötab, siis neid ma rahvusparlamentides Eh, siis me sooviksin, et rahvusparlamendid ja ka Euroopa Parlament oleks rohkem kaasatud nende ettepanekute väljatöötamisse. et see, mida komisjon teeb, on tegelikult ju abiks, sellepärast et eh, meie ju eh, riiklikke eesmärke arutame oma erinevate meetmete alusel, et me ju ka analüüsime, et millised on meie tarbijaturu arenguprognoosid ja millised on selle mõjud kogu majandusele mida, millised on äh, ka lühikese keskpika perspektiivi finantseerimise tegevuse mõjud meie eelarvele ja nii edasi. nii et kui me selliseid arutelusid pida-, peame ka Euroopa tasandil, siis seda, sellist äh, arutelu ei tuleks sugugi mitte kritiseerida, vaid tervitada, aga loomulikult sellised, äh, sellised aastaaruanded või majandusülevaated ja, ja ka riigi programmid, mida välja töötab komisjon, et siinkohal tuleb arvestada, tegu on äärmiselt äh, poliitiliste projektidega, mitte looduspoliit-, loodusteaduslike projektidega. ja seetõttu on oluline, et äh, ähm, pädev volinik tagaks, et, et tema prioriteetide, tema eesmärkide äh, saavutamine on loomulikult oluline, ma leian, et see on ka täiesti demokraatlikult legitiimne, aga et neid tegevusi kindlasti äh, kontrolliks siis ka parlament. ja ma leian, et sellised äh, analüüsid, sellised soovitused peavad eelnevalt käima läbi ka Euroopa Parlamendist, enne kui need jõuavad liikmesriikidesse ja seetõttu ma leian, et äh, siin just siin on see ühisosa, kus rahvusparlamendid, Euroopa Parlament saavad üheskoos äh, tööd teha. aitäh! suur tänu teile, tema on siis Bundestagi spiiker. nüüd saab sõna proua Dominique Nigan, kes on Iiri parlamendi Euroopa asjade komisjoni esimees. Uh, ladies and gentlemen, good, good morning uh.... daamid ja härrad, tere hommikust. Iiri vaatevinklist on see arutelu väga õigesti ajastatud. meie oleme oma eesmärgid saavutanud ja alles kuu aega tagasi lahkusime siis sellest abiprogrammist. neli miljardit eurot õnnestus ähm, riigivõlga müües eelmisel nädalal teenida Äh, nii et kui me vaatame finantskriteeriumi, siis meie jaoks on see programm olnud tõeline edu äh, me saime juurdepääsu tagasi turgudele moody reitinguagentuur eelmisel nädalal meie investeerimisstaatust tõstis ja meie äh, võlakirja tulud langesid jällegi aga vaatamata sellele finants edukusele on see jätnud järgi päris paljusid sotsiaaltagajärgi millega peavad kuidagi toime tulema iiri Äh, inimesed veel aastaid ja ilmselt on olukord sarnane Hispaanias ja Portugalis. ma tahaksin korraks äh, peatuda äh, sellel, miks Iirimaa üldse pidi sellise programmi alla minema maksuerandid mida eelmine iiri valitsus lubas lisaks sellele lihtsam juurdepääs euroopa pankades krediidile viis kinnisvara mullini ja tollane valitsus korjas järjest rohkemate majade müügist lisamaksu aga siis varises kokku lehman brothers siis rämpslaenude kriis ja meie pangad mõistsid et ka nemad on hukule määratud ilma välisabita ja seega avaldati survet mitte ainult pankade poolt vaid ja oluline on ka see et euroopa keskpanga ja teiste poolt valitsusele kes äh, tundsid muret et pankade kokkuvarisemine võiks nakatada euroala ja ka teisi majandusi ja seega väga kiiresti äh, klopsiti kokku päästekava ma tahaksin öelda siin, et Iirimaa äh, tunnistab täiesti meie siseriiklikku vastutust selle kriisi pärast, aga samas on sellel kriisil ka Euroopa mõõde ja, ja teatav jagatav kohustus koorem. Euroopal ei olnud äh, tollal neid poliitilisi valikuid, mis meil on praegu, meil ei olnud seda päästekavade vabandust, kohustustest vabastamise elementi, milles on nüüd kokku lepitud äh, nagu ma tean, Iiri valitsus äh, pöördus äh, aktsionäride poole, aga troikad äh, ei lubanud seda. tollal arvati, et nakkusohu vältimiseks on vaja riigipoolset sekkumist pangandussektor päästeti välja aga iiri ühesõnaga ja see nakkusoht lämmatati see on läinud aga peaaegu kuuskümmend miljardit eurot iiri maksumaksjale maksma ja tulemuseks äh, on see et sada kakskümmend protsenti on võla skp äh, suhe äh, kui ei oleks pankade võlgu natsionaliseeritud oleks see olnud kaheksakümmend Äh, kuid see ei olnud kahjuks meie ainus probleem, see pankade probleem. eelmine valitsus jättis endast maha ka peaaegu neljateistkümne protsendilise defitsiidi. selle defitsiidi rahastamine ja võla teenimine mõistliku intressimääraga osutus täiesti võimatuks ja sellepärast äh, läksimegi siis programmile keskpanga euroopa liidu ja imfiga me saime kaheksakümmend viis miljardit euro kaheksakümne viiele miljardile eurole juurdepääsu selleks et ähm, pöörduda tagasi jätkusuutliku majanduse juurde selleks pidi iirimaa väga äh, karme otsuseid langetama kohapeal maksude tõstmine avalikus sektoris kärped äh, riigivara müümine ja äh, koondamised riigisektoris kasinuseelarved äh, igal aastal on nüüd viinud selleni et äh, kolmeprotsendiline defitsiidi eesmärk on käeulatuses ja seega ka tasakaalus eelarve kuid äh, see on toonud kaasa tõsise äh, valu meie rahvale me oleme näinud väga tõsiseid sotsiaalmajanduslikke tagajärgi nende hulgas äh, vaesuse tõus väljarände suurenemine isi- üksikisiku laenukoorma suurenemine väga paljud meetmed olid väga öö, selge et nad küll fiskaalpoolest saavutasid tulemusi aga demokraatliku legitiimsuse poolest äh, võib-olla mitte. jah iirimaal parlament selle programmi osas hääletas aga ega äh, kohalikel parlamentääridel ei olnud erilist äh, panustamise võimalust sellesse ühtsesse vastastikuse mõistmise memorandumisse see oli fait accompli ja rahval ei olnud loomulikult mitte mingisugust võimalust esimene võimalus kus rahvas sai üldse oma arvamust euroopa meetmete kohta avaldada selle kriisi lahendamiseks äh, oli pärast siis fiskaalpakti vastuvõtt- oli fiskaalpakti vastuvõtmisel rahvahääletusel rahvas toetas neid meetmeid kuid samas nad arvasid et euroopa ei ole piisavalt ära teinud mittefiskaalsel poolel näiteks nagu kinnisvaralaenud tööpuudus äh, väljaränne elukallidus ja nii edasi ja sellepärast me oleme nüüd väga rahul sellega et leiti kokkulepe sellistes küsimustes nagu noorsootagatis äh, tööhõive kokkulepe ja Äh, mitmeaastane finantsraamistik ja toetame ka seda, et euro-, äh, majandus näeb ette või et komisjon näeb ette Majandus- ja Rahaliidule sotsiaalse mõõtme sissetoomist. nüüd äh, troika ei esinenud parlamendi ees avalikult, kuigi nad kohtusid paar korda parlamentääridega isiklikult, milline oli otsuse langetuse tasakaal troika sees kolme institutsiooni vahel? Äh, võib-olla oli tõesti viga see et kaasati imf euroopa liidu siseasja aga ma siiski peaksin ütlema et selle programmi jooksul äh, ei olnud imf küll see osa kes oleks mõistnud äh, seda mida need kasinuskavad inimestele tähendavad mis saab nüüd edasi tulevikus nagu ma ütlesin me oleme pöördunud tagasi turgudele meie ekspordinäitajad tõusevad tööpuuduse näitajad alanevad äh, kuid kui Euroopa tasandil majanduskasvu ei saavutata, kui ei tunnustata seda, milline on meie eh, unikaalne positsioon panga võlga arvestades, siis on tõesti küsimus, kas meie majanduskasv on jätkusuutlik ja sellepärast eh, ma avaldangi tunnustust Euroopa Parlamendile selle troika alase raporti koostamise kohta. on oluline, et nüüd, kus me oleme võitnud natukene hingamisruumi endale, arvame, et need, need eh, programmid võiksid olla natukene kindlamalt määratletud selles mõttes, et kus kus lahub vastutuskohustus? demokraatliku legitiimsuse küsimus on meie jaoks väga oluline, me võitleme selle eest äh, väga ja, ja õigesti ka. ja kui Euroopa Parlamendil, kui teil oleks olnud rohkem sõnaõigust, kas siis see programm oleks olnud äh, teistsugune? praegused äh, probleem, praegused lahendused on leitud troika poolt, poliitilised otsused aga langetatakse rahvusparlamentides ja nõukogus nii et küsimus on järg- jätkuvalt lahtine et kas Euroopa Parlamendi lisakaasatus arvestades seda, et kaasatakse sellega veel üks äh, poliitiliste seisukohtade äh, kogu, tooks mingisuguseid tulemusi äh, selle programmi kuju puhul. kas võetakse kodanikku rohkem arvesse, kas Euroopa Parlamendi kaasamine oleks toonud paremaid tulemusi? jah, see on võib-olla Äh, asi, mida tuleb arutada, aga selge on see, et praegune lahendus ei ole optimaalne. Kreeka, Portugal ja teised taolised riigid, me näeme, et üle saja protsendi on võlasuhe SKP-sse john adams äh, endine usa president ütles et ühe rahva võitmiseks ja orjastamiseks on kaks viisi kas mõõgaga või võlaga mitte keegi ei taha siin näha kaheastmelist äh, euroopat kus on ähm, äh, äh, orjapidajad ja orjad iirimaa kreeka ja portugal võivad olla praeguses majanduslanguses kõige õnnetumad riigid aga järgmine kord võivad selle selleks olla hoopis teised riigid me peame praegu looma pretsedendi näitama rahvale et euroopa solidaarsus tähendab midagi enamat kui lihtsalt püüdlused et selline asi on äh, täiesti reaalne tänases euroopas solidaarsus Äh, see reaktsioon kriisile näitas üles jah tõesti seda et me suhtume oma naabritesse hästi aga see oli siiski vähem kui me lootsime ja sellepärast ootame me jätkuvalt äh, toetusavaldust sellele mida iiri maksumaksja tegi selleks et nakkusoht lämmatada euroopas ja sellepärast äh, me tahamegi abi oma pankade rekapitaliseerimiseks Äh, kallid sõbrad, Euroopa tulevik, äh, tulevikus me oleme teineteisest jätkuvalt sõltuvad. meie majandused hakkavad tulema nüüd välja majanduslanguse olukorrast ja on oluline, et me vaataksime iga üksiku riigi vajadusi. Euroopa rikaste riikide ja vaeste riikide Euroopana ei ole see, mida Euroopa esiasjad silmas äh, pidasid. kui me oma sidemeid süvendame ja tahame järgmistele tule, põlvedele anda üle tugeva Euroopa, siis me peame mõtlema sellele, Eh, et milline on see liit, eh, mis teenib kõiki oma kodanikke, me peame tagama selle, et eh, mitte ükski riik ei murdu võlakoorma all me peaksime kõiki meetmeid ära kasutama. troika äh, on olnud äh, väga abivalmis ja on andnud meile aega ja ruumi nende valulike muudatuste sissetoomiseks, mida oli vaja meie majandusliku heaolu taastamiseks. aga ärva, ärge arvake hetkeski, et sellepärast, et nad oma tegevuse nüüd on lõpetanud lihtsalt sellepärast, et see programm on nüüd programmi alt väljas, oleme me terved ja, ja vormis. meil on vaja Euroopa tasandil lisasamme tagamaks selle, et meie Äh, majanduse taastumine ja Euroopa taastumine oleks jätkusuutlik. suur tänu. suur tänu teile, härra Hänegan. Euroopa asjade komisjoni esimees Iiri parlamendis ning äh, annan nüüd sõna Euroopa Parlamendi liikmetele. härra Serkas, suur tänu, neli minutit on teil kõnelejal pole mikrofoni. suur tänu teile, härra esimees. kallid kolleegid, ma räägin teil siin iseenda nimel. samas ka tööhõive ja sotsiaalasjade komisjoni nimel. sooviksin täna hommikul meenutada, kui me räägime Euroopa Parlamendi raportist, tuleb arvesse võtta, et tööhõivekomisjon äh, kutsus ennast ise selle asjaga tegelema. me soovime koostada raporti, Eh, abiprogrammide eh, sotsiaalsete tagajärgede kohta. me teame, et oleme pisut tülikad külased, külalised. me esitame pisut teistsuguse kuvandi eh, kui see, mida soovitakse siin räägiti kogu aeg, on räägitud kogu aeg sellest, kuidas abiprogrammid olnud vältimatud, nagu oleks kõik kõige paremini, kuid tegelikult kodanike olukord on teistsugune, nende igapäevaelu on teistsugune parlament on konsulteerinud rahvusvahelise tööorganisatsiooniga, Euroopa Nõukoguga, ülikoolidega. meil on väga äh, suur hulk dokumente, mis äh, näitab selgelt sotsiaalse katastroofi olukorda. on väga oluline meenutada, et Euroopa Liit ei ole mingisugune tehnokraatide grupp, vaid tegu on demokraatliku äh, tegevusega ning sotsiaalmajandus on meie jaoks väga oluline. Euroopa aluslepingu artikkel üheksa ütleb, et kõik poliitika, kogu poliitika, kogu meie tegevus eh, peab garanteerima kõrge tööhõive taseme ning ka sotsiaalse kaitse taseme. kallid kolleegid, kui me nüüd vaatame pal-, toimimise lepingut, põhiõiguste hartat, kõiki Euroopa eh, rahvusvahelisi kohustusi, siis eh, võib öelda, et neljas riigis on eh, kodanike olukord sotsiaalselt katastroofiline. on purustatud kõik ajaloolised rekordid, kolmekordseks on tõusnud tööpuudus, samuti vaesus on tohutult kasvanud, seda on isegi riike, kus on kakskümmend viis protsenti SKP-d kadunud. Ehm, noored liiguvad massiliselt riigist välja, näiteks Iirimaal ja Hispaanias, me kaotame ära terve põlvkonna suletakse haiglaid, oleme kahe tuhande kümnenda aasta eesmärgid kaotanud, oleme suurte eesmärkide juures terve kümme, terve kümme aastat tagasi langenud. seda tuleb samuti kajastada, sest see on miljonite eurooplaste igapäevaelu, kes on oma töökohast ilma jäänud, kes on oma õigustest ilma jäänud. seitsekümmend protsenti Portugali töötajatest, kellel oli kollektiivleping, neil ei ole seda enam ma tean, et selline peegel, peegelpilt teile ei meeldi, sest teil puudub igasugune sotsiaalne äh, tundlikkus, kuid äh, eurooplaste jaoks on see oluline ning kui küsitakse, miks äh, euroopalased on troika poliitika vastu Kesk-Euroopas äh, ei saada sellest aru, aga küsige Euroopa, Hispaania ettevõtete, ettevõtjate käest, sajad tuhanded ettevõtted on suletud krediidipuuduse pärast Nad ähm, ähm, maksavad kaks kuni kolm korda kõrgemaid intressimääri kui Saksa või Austria ettevõtjad. hispaanlasel on viis korda äh, väiksem võimalus tööd leida kui Kesk-Euroopa noorel. seega me seisame tohutu sotsiaalse katastroofi lävel ning äh, meie äh, tööhõive komisjonis leiame, et see olukord ähm, peab muutuma. ma, kui me soovime olla ausad, siis äh, uurime põhjalikult äh, kõiki tagajärgi, nagu ütlesid härra Barroso ja härra Karas. uurime ka sotsiaalseid tagajärgi, vaatame, kuidas elavad tavalised inimesed, mitte ainult pangad, kuidas elavad perekonnad, kuidas elavad äh, väikeettevõtted. uurime seda, mis toimub, et mitte vigu teha tule-, mine-, tulevikus, vaatame, millised on struktuurilised kahjud, mis toimub va-, tervishoius, hariduses, milline on rahva tervis. meil on vaja ranget eh, sotsiaalpoliitikat, tööhõivepoliitikat, ilma solidaarsuseta ei suuda Euroopa ennast päästa. Euroopa ei suuda oma majandust päästa, ei suuda oma ühiskonda päästa ning Euroopa projekt laguneb laiali, aitäh! suur tänu teile, härra Sergas. ärgem unustagem, et härra Sergas oli tööhõive eh, ja sotsiaalsete eh, et eh, sotsiaalsete kaast-, sotsiaalsete probleemide raportöör. järgmine kõneleja, meil on kolmteist sõnasoovijat, kaks Euroopa Parlamendi liiget ma äh, kutsun teid üles enda nimi kirja panema, et sõna võtta. härra Langen, te täitke oma kaardikene ära ja siis te saategi sõna. nüüd aru-, alu-, alustame arutelu, sooviksin teile me-, meelde tuletada, et kõigepealt saavad sõna neli kuni viis rahvusparlamentide liigid ja siis kaks Euroopa Parlamendi liigid. kõneaeg on kaks minutit ning äh, Küprose äh, kolleeg saab järgmisena sõna. kirja proedre. suur tänu teile, proua esimees. me sooviksime äh, rääkida otsustusmenetlusest ning troika poliitilisest legitiimsusest Ehm, tundub eh, üllatav, et eh, puuduvad eh, igasugused kontaktid liikmesriikide parlamentidega, Troika pole millegi eest vastutav kellegi ees. see näitab demokraatia defitsiiti Euroopa Liidus. ning ei ole võimalik, et sellised barbaarsed metsikud äh, poliitikad võetakse vastu, et rakendatakse ellu. Ehm, millel on nii palju ebademokraatlikke elemente. Mm, raportöörid ütlesid, et et programmides ei ole demokraatia defitsiiti, ärgem unustagem, et et eh, teise maailmasõja ajal toimus eh, okupatsioon sõjaliste vahenditega, nüüd aga majanduslike vahenditega. me peame üritama leida vahendid selleks, et arendada, asendada troikat ning Euroopa Parlament peab osalema eh, päästeprogrammide koostamisel. seda on vaja teha isegi hilinemisega ning samuti majandus, rahandusasjade komisjon peab minema koha peale ning vaatama, kuidas troika toimib ning peab üle vaatama kõik, millise, kõik selle, millised tagajärjed on troika poliitikal. me järgi, me leiame, et troika tuleks asendada Euroopa, Euroopa fondi toetusega. me peame me, me ei tohi loobuda ainukesest vektoritest, ehm, kus on ehm, algusest peale võimalik protsessi kuidagi mõjutada. me peame üritama kuidagi eh, kokkuleppe eh, protokolli on võimalik, oleks võimalik muuta. suur tänu teile, proua Kukuma ja nüüd eh, saab sõna Suurbritannia kolleeg Cash Much, um, uh, King... suur tänu, meie Suurbritannias, äh, meid samuti mõjutab troika tegevus, nende diktaadid ning äh, samuti abiprogrammid äh, ning küsimus on ka selles, et kas need programmid, muutused on demokraatlikud. palju see, mis on toiminud paljudes riikides, välja arvatud Iirimaal, on toiminud, toimunud suured protestid seoses töötuse kasvuga, mis on kasvanud kogu Euroopa Liidus. kui härra Karas ja härra Barroso rääkisid sotsiaalsetest tagajärgedest, siis sooviksin paluda lihtsalt, et peetaks meeles seda, et sotsiaalsete küsimuste juures tuleb arvesse võtta ka demokraatia ning eh, eh, kui eh, valijad neid programme ei aktsepteeri, kui need ei ole piisavalt demokraatlikud, see toob mu tagasi minu põhiidee juurde, et kui Euroopa Liit ei anna liikmesriikide parlamentidele ja liikmesriikide valijatele suuremat sõnaõigust, et äh, Ehm, olukorda muuta. Ehm, ja ei olnud, kui tehakse nagu seni, et Euroopa Parlament arvab, et on ainus parlament Euroopa Liidus, siis olukord aina halveneb ning eh, äärmus parempoolseid tuleb aina juurde ning eh, samuti ka on oodata äärmiselt negatiivseid tagajärgi Euroopa valimistel, aitäh. suur tänu, härra Cash ja nüüd eh, annan sõna Daniele Roale Prantsusmaa Rahvusassamblee eest. suur tänu teile, proua esimees. ma ei tule tagasi selle juurde, eh, mida ütlesid minu kaks eelkõnelejat kolleegi Troika rolli kohta, eh, kuidas see mõjutab sotsiaalseid tingimusi. Eh, Iiri kolleeg ütles selgelt, et vaesus on kasvanud, isegi kui Iirimaa on abiprogrammi Ähm, vajadusest loobunud, kuid peab äh, vaatama, millised kokkulepped on sõlmitud abiprogrammi aluste riikidega äh, ja tuleb kaotada ära võimalus äh, dogmaatiliselt asjale läheneda. Neil Prantsusmaal üks ekspert rõhutas, et sotsiaalsed kordajad on kõrvale jäetud praegusel hetkel näiteks äh, Rahvusvaheline Valuutafond on teatud programme muutnud, e, kuid Troika jätkus endiselt samas vaimus, nagu e, Rahvusvaheline Valuutafond ei olekski e, eksinud. meil on vaja seega nõuda suuremat läbipaistvust. meil on vaja toetada majanduskasvu jah, me peame edasi minema aeglasemalt ja rahulikumalt samuti Eurogrupp peab muutuma professionaalsemaks ning see, mida ütles meile äh, raportöör, äh, on vaja demokraatlikku legitiimsust kõikidel tasanditel ning äh, samuti oleks vaja Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide ähm, ähm, neil peaks olema võimalus kontrollida troika tegevust, ta peab olema Eh, ta peab olema aruandekohuslane nii Euroopa Parlamendi kui rahvusparlamentide ees. suur tänu teile. Euh, suur tänu ning äh, nüüd annan sõna Eduardo Cabritale Portugalist. Portugal teve a mais. suur tänu, proua esimees Portugal koges kõige pikemat diktatuurirežiimi aega kahekümnendal sajandil Euroopas ja seetõttu solidaarsus majanduskasv on meie jaoks äärmiselt olulised. Portugalis ei ole seni olnud ehm, Euroopa vastaseid parteisid. meil on eh, vasak- ja parempoolsed poliitilised jõud, aga euroskeptikuid eh, kes äh, oleksid euroopaliku demokraatia vastu olnud Port Portugalis meil olnud kahe tuhande seitsmendal aastal oli meil eelarve defitsiit kolm protsenti ja ka majanduskasv oli öö, ähm, päris hea, kuid seoses rahvusvaheliste finantsspekulatsioonidega jõudis öö, ähm, kriis ka meile. troika mudel seisneb selles, et Portugali sunniti äh, programmi kohaldama, vastu võtma väga äh, raskeid otsuseid ning see on tekitanud küsimusi ka Euroopa taseme tegevuste demokraatlike legitiimsuse suhtes. Euroopa paistab lähtuvalt sellest, et me lihtsalt järg, eh, jälgisime ja lä, ehm, neid valesid eh, signaale enne kriisi ja Euroopa taseme poliitika tehakse praegu ainult eh, turgude huvidest ning sellega ohustatakse potentsiaalset majanduskasvu. EKP otsuse langetamise hetkest me oleme näinud, et ehm, võlakvoodi osas on meil positiivseid arenguid, aga abiprogrammidel on olnud väga laialdased sotsiaalsed mõjud. järgnevad ähm, Euroopa valimised on seetõttu väga suureks väljakutseks meie jaoks, sellepärast et Euroopa peab äh, tõestama, et see mudel demokraat, äh, demokraatia, legitiimsuse, solidaarsuse mudelit ähm, edasi järgitakse või me peame siin arvestama sellega, et me anname ainult äh, vett euroskeptikute ja äärmuslaste veskile, aitäh. kolleeg Tussas Euroopa Parlamendist saab nüüd sõna. ja siis saavad sõna ettekandjad esimesteks vastusteks. härra Tussas rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendi ähm, koostöö, äh, samuti Euroopa majandussemester äh, ja Euroopa institutsioonid tegelikult ei, ei mõista äh, täielikult Euroopa kodanike probleeme, siin isegi ei mõisteta töö, töötajate probleeme, vaid isegi võideldakse nende murede mõistmise vastu me kuulsime eile Euroopa Komisjoni presidendi sõnavõttu, kuulsime ka parlamendi ja, parlamendi presidendi ja nõukogu, ülemkogu eesistuja sõnavõttu ning eilsed sõnavõtud näitasid, et see rahva vastu suunatud poliitikat, poliitikaga tuleks jätkata Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärkide nimel äh, rahva tugevust äh, nõrgestatakse ja see tähendab, et, äh, et monopole tuleb edasi arendada. tegu on justkui pseudodemokraatliku legitiimsusega ja see on suunatud rahva vastu, see on suunatud ka Euroopa Liidu otsuste vastu. siin üritatakse reaalsust Euroopa Liidus ilustada ja ilustada ka äh, rahva vastu suunatud poliitika tulemusi. ning siin on tegu ähm, poliitika, mis on suunatud äh, erinevate liikmesriikide vastu, ükskõik, kas neil kohaldatakse abiprogrammi või siis äh, mingisuguseid muid meetmeid ma soovisin isegi hakata täpsemalt rääkima sellest, kui keeruline on olukord äh, Kreekas töötajate hulgas. et näiteks ähm, Saksamaal ähm, Euroopa majandusmootoris kaksteist miljonit inimest ähm, elavad allpool vaesuse piiri, kolm miljonit töötut. ning tavatöötajate palgad on umbes kuuesaja euro äh, tasandil. ja mina kutsuksin töötajaid äh, üles jätkama võitlust selle äh, töötajate vaenuliku poliitika vastu ning mina sooviksin, et rahvas äh, pääseks lõpuks võimule. Uh, suur tänu ja nüüd äh, saavad sõna vastuseks ettekandjad, palun. härra Lammert. ma sooviksin meid vastastikku julgustada rääkima sellest, mida on üldse ta,, mida tasub üldse arutada ja mitte arutada seda, mis on päris tore, aga tegelikult sisulise poole pealt mitte midagi ei muuda see tüli, see vaidlus on vajalik selles küsimuses, et kas need programmid tõesti täidavad oma eesmärke, otstarvet ja kas need mõjud ja kõrvalmõjud on need, mida me soovisime ja kas need vastavad nendele ootustele, mis me oleme nende programmidega sidunud või mitte ja seetõttu ma ei leia, et need programmid, mida praegu kohaldatakse, oleksid ainsad võimalikud programmid, sellepärast et on äh, mõeldavad ka teistsugused programmid, siin me räägime nendest programmidest, mille osas on tõesti kokku lepitud ja sellise äh, aruteluvooru eesmärk seisnebki selles, et me vahetaksime mõtteid selles osas, milline on nende programmide mõju tegelikult, kas neil on üldse mingi fiskaal- ja eelarve äh, mõju, loodetav mõju olnud ja kas neil on mingisuguseid kõrvalmõjusid olnud, mis on, on problemaatilised ja võib-olla isegi vastuvõetamatud, isegi siis, kui ähm, tegu on äh, soovitud mõjuga eelarve stabiliseerimisele. selle üle me peaksime vaidlema ja seda, seda vaidlust on vaja parlamentides, rahvusparlamentides, Euroopa parlamentides äh, Äh, pidada ja ma isegi ei näe, kuidas me saaksime takistada sellist arutelu, me ei peaks tegema nägu, et justkui äh, mingid tumedad jõud takistaksid meil parlamendi liikmetel oma kohustusi ja vastutusi täita, aitäh. Thank you very much. suur tänu, härra Lammert ja nüüd siis härra Hänigan. suur tänu see, mis puudutab seda, kuidas äh, Troika võiks olla vastutuskohustuslikum, ma arvan, et oma iseloomult juba need äh, Troika poolt soovitud meetmed ükskõik millises riigis kujunevad rasketeks ja valulikeks ma tean, et äh, paljud parlamendiliikmed teavad, et meetmete ülekandmisel seadusandlusesse üritavad nad nii palju kui võimalik süüdistada troikat ja öelda, et see on nende mõte, mitte meie oma ja me peame lihtsalt need meetmed läbi viima. Äh, aga tõesti, oleks mõistlik siiski pidada arutelu Troika ja parlamendi vahel programmi ajal avalikult, sellepärast et äh, selge on see, et troikat loobitakse igasuguste süüdistustega. me peame tagama selle, et me oleme ühenduses troikaga ja tagama selle, et nad ka vastutavad. see on raske arvestades äh, seda, et äh, liikmesriikide parlamendiliikmed oma huvide kaitsmiseks muidugi üritavad rahvast enda poole võita, ma ei teagi, kuidas seda lahendada. suur tänu. suur tänu, härra Hänigen. nüüd meie kaasraportöörid, alustagem seekord härra Liam Njokist jah, kolleegid, ähm, mis oleks olnud äh, teistmoodi, kui ühenduse meetodit oleks kasutatud Troika äh, vastutusele nii-öelda võtmise osas? härra Hanniganile vastuseks mõneti. Iiri puhul öö, äh, oli tegemist öö, probleemiga keskpangas, me teame ju seda ja sellest on räägitud troika sees ei ole olnud selliseid arutelusid tegelikult IMF-i ja Keskpanga vahel, mis puudutab neid soovitusi. kas kohustuste ja nõud, nõudeõiguse teisendamine või päästeprogramm, päästeprogrammi osas äh, otsustati, kui oleks olnud tegemist ühenduse äh, lähenemisega, siis võib-olla oleks olnud tegemist kohustuste ja nõudeõiguse teisendamine, me ei tea. keskpank läks liiga kaugele oma missioonis sellepärast et keskpank äh, peaks äh, nendes struktuurides keskenduma ka muule kui rahapoliitikale. kui vastutuskohustust ei täideta, siis võib rääkida nendest väga olulistest küsimustest ja Kreeka juhtum võib ka öö, äh, olla arutelu aluseks. mis öö, oleks ainult siis, kui traagi efekti nii-öelda poleks kasutatud enne, suur tänu. suur tänu, Liiam ja Otmar Kaaras, palun. ma usun, et tegu on nii tundliku teemaga ja me kõik näeme, et me peame üksteist ära kuulama. sellepärast, et lähenemisviisid on erinevad, pädevused on erinevad, erinevad põhjused, erinevad tulemused, mõjud ja paljud meetmed on tekitanud pahameelt. see on äh, selge. küsimus seisneb selles, et kas on mingid, äh, on olemas mingeid alternatiive ja millised äh, need alternatiivid võiksid olla? kui riik ei saa raha finantsturgudelt ja üldhuviteenuste valdkonnas äh, enam oma kohustusi täita ei suuda ja ei ole äh, raha, tööhõive, teadus-arendus, innovatsiooni jaoks, siis sellisel juhul on vaja sellist mehhanismi, mis võimaldaks äh, nende tegevuste teostamist, nende ülesannete täitmist ja on vaja aega ja on vaja aega ka selleks, et struktuurilisi reforme läbi viia, muudatusi läbi viia ning seda ka spiiker Lammert rääkis, et tegu on ähm, erilahendusega, vahelahendusega, erand äh,, hädalahendusega, ükskõik kuidas me seda nimetame. tõsiasi on selles, et me peaksime endast küsima, et kas meil on vaja ka sellist pikemaajalist alalist lahendust, kuidas see välja näeb ja kas see on võimalik äh, välja töötada ka ähm, Euroopa õiguse alusel või on, tuleb siin vaadata äh, valitsustevaheliste lahenduse poole ja millised oleksid need erinevate mudelite, meetodite mõjud. ja selles raames me peame seda poliitilist arutelu pidama. seda me üritame sotsiaal- ja majandus- ja rahanduskomisjonis ja ka siin pidada, asi ei ole selles, et me peaksime üksteisele sõrmega viibutama ja teineteise vigu üles lugema vaid me peaksime kasutama seda võimalust, nii nagu siin ka öeldi, neid kõige olulisemaid küsimusi arutama ja leidma vastused, mis oleksid tulevikku suunatud, kõrvaldama arusaamatused ning vähendama seda survet, sest kui me räägime demokraatlikust legitiimsusest äh, ka riiklikul tasandil, siis me peame arutama ka seda, seda me nägime kuulamiste ajal sel-, selgelt, et kuidas, kuidas need tegevused ette valmistati, kuidas need programmid, programmiduses otsuseid langetati, kuidas Rahvusparlament olid kaasatud, aga me peame arvestama ka, millis-, me peame ka arvestama ka sellega, millised on selle mõjud Euroopa Liidule, Euroopa Liidu integratsioonile ja meie kodanikele tulevikus, aitäh! suur tänu, asepresident Karas, teile. sõna on nüüd äh, härra Harrisonil Euroopa asjade äh, komisjoni esimehel Lordide Kojast Ühendkuningriigist. härra esimees, ma tuletaksin äh, kolleeg Bill Cashile meelde et eelmisel nädalal meeleavaldused toimusid Kiievis sellepärast, et Ukraina tahab liituda Euroopa Liiduga, mitte lahkuda siit. Horvaatia liitus eelmisel aastal ja Läti sellel aastal euroalaga. aga tulen nüüd Lordide Koja juurde, Lordide Koda viib läbi uuringut selle kohta, kuidas rahvusparlamentide demokraatlikku osalust suurendada, mitte selleks, et olla rivaaliks Euroopa Parlamendile, vaid teha nendega koostööd. Dominic Harrigan, vabandust, Hannigan, äh, vastake palun nendele küsimustele. kõigepealt, kui me nii teeme, kas siis on vaja süvendada seda, mida rahvusparlamendid äh, teevad äh, selleks, et suuremat vastutuskohustust eh, Euroopa poolt nõuda, kas seda peaks tegema koostöös eh, siseriiklike parlamentidega ja Euroopa Parlamendiga? ja kuivõrd Troikat on täna siin hommikul juba mainitud, kas te arvate, härra Hänigan, et eh, Troikal olid mingisugused oma sisemised ehm, koostöömeetodid, sellepärast et praegu tundub meile, et Troika oli suhteliselt lõhestunud aga nüüd siis äh, kaasraportöörid Otmar Kaaras ja Liam Njokk äh, on esitatud äh, ettepanekuid selle kohta, et tuleks luua Euroopa Parlamendi juurde teine koda siseriiklike parlamendiliikmetega, see oleks üsna keeruline ettepanek. üks keerukus oleks kindlasti see, et kuidas see oleks ülemuslik Euroopa Parlamendi suhtes, kellel on ähm, selline loomulik äh, koht äh, Euroopa süsteemis võrreldes Euroopa Komisjoniga. ja minu mure, proua esinaine, on see, et pärast järgmisi äh, valimisi luuakse siin Euroopa Parlamendis eraldiseisev euroala komisjon ma arvan, et meie, kes me oleme euroalast väljaspool, need kümme riiki, me oleksime väga mures, kui ähm, sellised arengud tõesti realis-, äh, lõpule viidaks, me peame jääma ühtseks ühisturu kontekstis. suur tänu, härra Harrison. nüüd äh, saab sõna Bruno Hausmann kultuurikomisjonist Austria parlamendist. aitäh härra esimees. mina sooviksin tulla härra Lammerti sõnavõtu juurde, mis äh, puudutab äh, demokraatlikku legitiimsust. mina ei ole härra Lammerti seisukohtadega nõus sellepärast, et Troika on selline organ, mis ei ole demokraatlikult legitiimne. ja minu meelest on siin tegu kahe äh, punktiga, kõigepealt see kriisistrateegia, mida Äh, troika üritas äh, kriisiriikides äh, teostada ja teiseks see surve, mida kasutada ning just see neoliberaalne ähm, poliitika võimaldaski seda kriisiprogrammi kohaldada. loomulikult jah, parlamendides hääletati nende programmide üle, aga selge on ka see, et, et just nende meetmete vastu on väga palju proteste olnud ja selle kriisistrateegia vastu. sellepärast, et see surve läks äh, ainult ühes suunas, erinevate sotsiaalprogrammide kärpimine, samuti ähm, töötasu läbirääkimisprotsesse äh, õõnestati, seda on ka kritiseeritud ja ILO on seda kritiseerinud samuti, ma sooviksin, et te sellega arvestaksite. ja peale selle me peame tagama ka selle, et nendes riikides, Eh, me peame arvestama sellega, et tegelikult eh, majanduskasvu ja tööhõive strateegiaid ei ole välja töötatud nendes riikides, me endiselt näeme, et seal on suur eh, tööpuudus, tööpuudus, mis sotsiaalse sidususe plaanis kindlasti ei ole jätkusuutlik. ja nende programmide puhul on meil eelkõige olnud tegu pankade päästmise programmiga, kus hinna on pidanud maksma kõige vaesemad, samas kui rikkamad ja jõukamad on jäänud nendest kärbetest puutumata ja härra Karasin võrdles olukorda kolmekümnendate aastatega ja ja tõsi on see, et et ähm, kolmekümnendatest aastatest ei ole mitte kõike õpitud ei ole õpitud äh, seda, kuidas finantsturgude kriisiga hakkama saada, samuti mis puudutab äh, Roosevelti programmi ja ja ka teisi sellest ajast pärinevaid programme, aitäh! suur tänu proua Barbara Letsi, kes on eelarvekomisjonist Itaalia senatis. palun. suur tänu, proua esimees ma tahaksin täpsustada, et on suhteliselt äh, problemaatiline tõesti see, et, äh, et me räägime Euroopas langetatud otsuste puhul seda, et kas nad on olnud demokraatlikud ja kas nad on olnud legitiimsed. nagu Austria kolleeg hetk tagasi ka ütles, me peaksime selle asemel, et äh, rääkida sellistest küsimustest, hoopis teavitama oma rahvast paremini. Äh, väga paljud tõesti on väga-väga äh, rasketes oludes. Nad näevad seda, et panku on välja päästetud, kuigi neid ei ole keegi aidanud, vaatamata sellele, et pangad oma tööd ei ole teinud kolm aastakümmet ja see ju tegelikult tekitas Itaalias probleeme. meile tundub, et komisjon ei seira sugugi seda, mida teeb meie valitsus. mõned päevad tagasi võeti vastu niinimetatud stabiilsusseadusandlus, mis äh, loodi tegelikult valedel eeldustel väideti asju, mida tegelikult mitte ükski sõltumatu instituut äh, ei kinnitanud. pankadele antakse maksu, tehakse maksuerandeid äh, ilma, et äh, rahvast aidataks ja tegelikult ei ole tagatud mitte midagi ja komisjon on ka keeranud pilgu sellelt, mis toimub, sest ei nõuta Itaalia valitsuselt seda, mida nad peaksid tegema ehk nimelt äh, avaliku sektori kuludega tegelema. valitsus selle asemel surub neile jätkuvalt peale troika vigu, Euroopa vigu ja kahte, kaks aastakümmet tehtud vigu Itaalias. suur tänu, proua Leti. järgmisena Prantsusmaa senati esindaja, palun moi je crois. Mon nom est Jean Arthuis. Merci, madame. suur tänu teile, proua esimees. majanduskasvu puudus ning massiline tööpuudus, eh, mis on meid tabanud, panevad küsimärgi alla Euroopa Liidu makromajandusliku poliitika. kuid eh, riigivõlakriis eh, paneb küsimärgi alla ka euroala juhtimise vähem viimase kümne aasta jooksul. euro on meid äh, nagu tuimastanud, äh, nii turud kui äh, reitinguagentuurid ning ka komisjoni valitsused ja parlamendid. kui riigi võlakriis plahvatas, siis me saime aru, et tegu on süsteemse kriisiga ning eh, et tuleb kasutusele võtta adekvaatsed meetmed ehk siis eh, luua troika. oli, avastasime ka, et eh, euroala loob spetsiifilise finants solidaarsuse euroala riikide vahel. kui oli vaja Euroopa stabiilsusmehhanism paika panna, siis liikmesriikide poolsed eh, eh, poolsed eh, eelarved, need, mida kasutati, mitte euroala eelarved. meil on vaja ka progressiivselt sisse viia Euroopa stabiilsusmehhanism ning samuti ka Euroopa, Euroopa nii-öelda rahastu paikapanek meil on vaja pidevat jälgimissüsteemi, meil on vaja eh, ka euroala eh, eh, ja rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendi liikmete vahelist suuremat koostööd, see annaks demokraatliku legitiimsuse parlamendi kontrolli kohustusele ning see annab suurema potentsiaali, potentsiaali ka artiklile kolmteist, see aitab parandada äh, koordineerimist ja äh, finantsjuhtimist. meil oleks vaja äh, koostada omapoolne resolutsioon, sooviksin selle soovi, seda soovi ka te kõigi teiega jagada, aitäh. suur tänu, härra Ahtujon. vabandust, et me eksisime teie nimega ja härra Langen Euroopa Parlamendi. aitäh ma võtsin äh, sõna peale seda, kui Hispaania kolleeg Chagas äh, äh, rääkis siin ähm, arengutest Hispaanias. Hispaania ei ole selle uuringu objektiks kõigepealt, see märkus, ja teiseks mina sooviksin ka kolleegidelt, me oleme praegu valimiste lävel, et palun olge natukene enesekriitilisem, ma mäletan veel väga hästi äh, seda kaheksa aastast äh, Zapatero perioodi ja mäletan ka kaks tuhat kaksteist teist pool aastat, kui Hispaania eesistuja oli siin kohal ja kui ta tõi välja oma poliitika kolm punkti äh, elektriautode sisseühine, uuend-, taastuvenergia ja äh, propageeris samasooliste abielu, et need olid need kolm põhipunkti, mida Hispaania soovis Euroopas edasi viia ja tollal oli kriis möllamas. ja Saksamaal meil õnnestus kahe tuhande üheksandal aastal finantsturgude äh, kokkuvarisemine õigeaegselt ära tunda ja selle vastu tegutseda ning see praegune arutelu siin võib tõesti hullu, äh, hulluks ajada. loomulikult finants- ja panganduskriis oli kõikide arengute lähtepunktiks, aga me peame arvestama sellega, et kõikides riikides, riikides, kus oli probleeme kuni eh, eh, finants, eh, kus tekkis probleeme finantsturgudega, seal olid valitsused, olid sotsialistid, tema see oli Prantsusmaal, vabandust, Hispaanias, Küprosel ja Iirimaal nii. ja, ja, ja oli küll nii. Küprosel. jah, ma tean, ütleb härra Langen. Küprosel oli kommunistlik president. aga siin on tegu võitlusega õigete kontseptsioonide üle ja me ei saa siin võtta ühte mudelit absoluutsena ja kui Troika, kui Troikale andi ülesanne euroala poolt, siis tal oli ju mandaat. ja mida ma kritiseeriksin? on Euroopa Komisjoni seisukoht, kes algusest peale ei kõrvaldanud ähm, arusaamatuse, kes oleks akiist kinni pidanud, kes oleks kontrollinud struktuurivahendite äh, rakendamist, ma kritiseerin komisjoni sellepärast, et äh, Kreeka puhul, mis on erijuhtum, ei olnud äh, nad valmis voliniku Kreeka asjadega tegelema panema ja ma kritiseerin ka seda, et komisjon ei ei nõustunud ähm, ähm, sadu äh, kreeklastest ametnikke appi saatma Kreeka valitsusele, komisjonis on ikkagi üle tuhande kahesaja kreeklasest ametniku, nii et need on need valupunktid, mitte demokraatlik legitiimsus. aitäh! aitäh, härra Langen! ja nüüd Saksa parlamendi esindaja ähm,. ja, Frau Präsident. proua esimees. mina tule-, kutsuksin äh, üles äh, endise äh, presidendi ähm, tsitaadiga, et, et kui üks, ühe sõrmega kuhugi viidata, siis kolm sõrme peab peavad enda poole näitama. me peame arvestama sellega, et ähm, kriisi põhjused ja mõjud, tulemused on väga erinevad olnud ja nagu äh, minu eelkõneleja üritas seda parteipoliitiliselt väga ühepoolselt ähm, selgitada, aga, aga ta ei suuda seda äh, olukorda selgitada Iirimaa äh, näitel. Iirimaa majandust aastaküm-, mõni aastakümme tagasi toodi Euroopa majandusmudeli eeskujuna ja meile selgitati, et teenuste valdkond, eriti just finantsteenuste valdkond, on see, mis meid edasi viib. nüüd on see mull lõhkenud, riigid peavad pankasid päästma, Euroopa peab riike äh, päästma ja abistama selleks, et riigid saaksid pankasid päästa. ja Iiri esindaja ka rääkis sellest olukorrast ja ja minu koduriigis Saksamaal on tekkinud samuti äh, probleeme demokraatliku äh, aktseptantsiga mitte ainult avalikkuse äh, puhul, vaid ka parlamendis. ja ma tean, et äh, väga palju eelarvamusi on ka nende struktuursete reformide osas, mis Saksamaal läbi viidi. meie oleme jäänud tööstus, tööstustootmise juurde, mõned aastakümned tagasi leiti, et see on aegunud, aga nüüd meie meetodid on ikkagi tõestanud ennast ja struktuursete reformide struktuursete reformide jaoks on vaja aega ja seetõttu me peaksime nende programmide osas diferentseeritumalt arutelu pidama. jah, tõesti, Troika natukene liialdas mõnes teises küsimuses, et ainult eelarveid tuleb konsolideerida, kui, kui majanduskasvu impulsse tegelikult äh, tuleks rõhutada. aga samas äh, see ei võta äh, rahvusparlamentidelt nende kohustust ja mis puudutab seda vastasseisu, siis meil ei ole sellest kasu, vaid me peaksime, vaid see tegelikult äh, õõnestab demokraatlikku legitiimsust kõikides riikides ja kahjustab Euroopa Liitu laiemalt. aitäh! nüüd kolleeg Saura Hispaania saatest. Eh, suur tänu teile! ka mina eh, sooviksin pisut koostöövalvimat eh, arutelu, päästsime ju noaterava pealt eh, euro, mm, meie ühise valuuta. enamus analüütikuid ütlevad, et meid on, e-, meid ootab ees majanduslik stagneerumine Euroopa Liidus. mind paneb see väga muretsema samuti paneb mind muretsema see, kui paljud perekonnad, paljud äh, lihtinimesed äh, on väga raskes olukorras, mind paneb muretsema Euroopa projekti tulevik. sellega seoses me peaksime õppima oma viimaste aastate vigadest, seda nii Euroopa institutsioonides kui ka äh, koduriikide parlamentides. Hispaanias ei ole olukord stabiliseerunud, krediit aina langeb, tööpuudus on suur, endiselt kaovad töökohad, samuti kaovad ettevõtted ning majanduskasv ei jõua enamuseni Hispaania perekondadest. seega eh, riigi eh, eelarve puudujääk ei stabiliseeru, riigivõlg ei stabiliseeru, ma toon teile näite, viimastel, viimasel paaril aastal eh, riigivõlg on kasvanud kakskümmend kaks koma üheksa protsendipunkti SKP-st ning ning jõuame paari kuu pärast saja protsendini SKP-st. sellega seoses ma rõhutaksin, et on väga oluline mineviku vigadest õppida. rahanduspoliitika jah, kuid samas ka fiskaalpoliitika, maksupoliitika äh, riikides, millel on suurem manööverdamisruum. eelarvepoliitika jah, kuid ratsionaalselt, äh, usutavalt. me ei tohi unustada et struktuurireformid ei tohi unustada, milliste riikidega on tegemist, ei tohi unustada praegust majandustsüklit. ei tohi eh, unustada ka seda, et et suveräänsed riskid eh, tuleb eraldada pangandusriskidest, riigivõlariskid. Eh, me peame arvesse võtma ka ebavõrdsust, kui mitte ainult eetilist ja moraalset faktorit, kokkuvõttes eh, me peame, eh, meil on vaja suuremat koostööd põhja ja lõuna vahel, nii võlaandjate ja võlgnike vahel, meil on vaja konstruktiivsemat lähenemist, suur tänu. ja Malta eh, parlamendist, kolleeg Feneke. suur tänu, võttes arvesse, kui palju siin on kõnelejaid olnud, sooviksin öelda, et äh, on küll oluline rääkida demokraatlikust legitiimsusest Troikas, kuid äh, samas äh, on meil vaja rääkida ka vastutusest. arvan, et on väga ebaõiglane, et kui me üritame tegelikult Euroopa probleemides ehk siis tööpuudus, raskused paljudes liikmesriikides, kes abiprogrammi pidid juurutama, on selles ebaõiglane selles kõiges süüdistada Troikat. probleemid olid ju juba olemas eh, seoses eh, legitiimselt valitud parlamentide ja valitsustega, kui eh, head, olid head ajad, siis nad andsid liialt, olid nad liialt helded oma pensionite süsteemiga ja sotsiaaltoetustega, kuid kui tekkis kriis, siis ei olnud enam võimalik seda sama süsteemi edasi toetada. nii et äh, on väga oluline, et me saaks aru, et me ei saa süüdistada kirurgi äh, patsiendi terviseprobleemides. mul on väga raske aru saada sellest, kuidas on võimalik, et Troika tegutseb äh, ühenduse meetodiga, samas kui laev juba upub. meil on vaja praegusel hetkel tehniliste teadmistega äh, Äh, inimesi, kes oskaksid äh, meile anda adekvaatset informatsiooni selle kohta, mis tegelikult toimub. iga riik, mis äh, selles programmis, abiprogrammis on osalenud, siis kokkuvõttes pidid ju kõik troika otsused läbi käima liikmesriikide parlamentidest, mis pidid troika otsused vastu võtma. ja ja see tähendas seda, et lihtsast liikmesriikidest tuli raha nõrgemate riikide majanduse toetamiseks. küsimus on siis nüüd selles, et me peame aru saama, kuidas, kellele näpuga näidata, vastutavad oleme me kõik. suur tänu. kolleeg Russati eh, eh, Poola parlamendi. suur tänu ma olen väga tänulik eelkõneleja sellepärast, et ta võttis mul praktiliselt sõnad suust. me ei peaks siin segi ajama tehnilisi aspekte poliitilistega. loomulikult Troika ei ole demokraatlik institutsioon selle mm, traditsioonilises mõttes. tegu on tehnokraatliku organiga. selle eesmärgiks on ekspertanalüüsi koostamine olukorrast ja ja see erineb ja see, seetõttu äh, demokraatlikult äh, valitud organitel on äh, kohustus alternatiive välja pakkuda ja analüüsida ning me ei peaks arvama, et parlamendid peaksid kohandusprogrammide tehnilisi aspekte arutama, meie peaksime vaatama, kas otsused on sellised, mis mis probleeme on leevendanud või mitte, et neid otsuseid me peaksime parlamentides arutama. loomulikult eksperdid võivad teha vigu. me oleme IMF-is, meil on IMF-is palju ekspertteadmisi ja me teame, et IMF oma tegevuste äh, raames paljudes liikmesriik-, paljudes riikides on ähm, minevikus vigu teinud ja nüüd me teame, et fiskaalkordajad äh, retsessiooni aegadel on suuremad, kui me varem arvasime, et nad on, kuid sellegipoolest ma leian, et see ettepanek, et ühenduse meetod oleks meil võimaldanud äh, vältida seda vigu, vältida seda viga ja oleks meil parema arusaama saanud olukorrast on lihtsalt minu meelest ebarealistlik, aitäh. Thank you, thank you very much. aitäh. nüüd äh, kolleeg Pressedo, Euroopa Parlamendi liige yes.. suur tänu. sooviksin öelda, et äh, ma olen veendunud selles, et äh, raportöörid koostavad kindlasti väga hea raporti. ja meil on võimalik õppida äh, kriisist ja seda eriti just parlamendi dimensiooni suurendades majandusjuhtimise juures ja seda nii rahvusparlamentides kui Euroopa Parlamendis. me peame arvesse võtma, et äh, troika on osa kriisi lahendusest, kuid äh, kriisil on vähemalt äh, kolm faasi, üks on ennetusfaas, siinkohal on äh, kindlasti on majanduskontrolliga olnud möödalaskmisi nii Euroopa kui liikmesriikide tasandil. on täiesti ilmselged, et äh, on olnud äh, koordineerimisest puudu Euroopa liikmesriigi tasandil ning äh, liikmesriikide parlamentides ei ole hinnatud adekvaatselt ka tekkinud riske. on liikmes Eh, riigid on võla, võlgu eh, teistele eh, riikidele, kes on otsustanud neid usaldada piisavalt, et neile laenata, nii et siin me ei saa ühegi osapoole vastutust unustada, ettevaatamatud oleme me kõik olnud. seega arvan, et just ennetuse osas tuleb meie majandusjuhtimist parandada, riskianalüüsi samuti ning äh, kriisi haldamine on olnud valitsustevaheline, sest meil ei olnud teist võimalust, teisi vahendeid seda teha ning veel äh, küsimus on selles, et äh, kas tulevikus on just see meetod, mis äh, peaks domineerima. meil on vaja efektiivsemaid vahendeid tulevikus. me ei saa niimoodi jalgu lohistades edasi minna ja ei saa lubada privileege vaid mõnedele üksindale. meil on vaja toetada Euroopa stabiilsusmehhanismi, meil on vaja äh, võimalik, me palume võimalik seda paremini mobiliseerida, meil peab olema ka ühenduse perspektiivi arvesse võtta, see tähendab Euroopa äh, ja parlamendi ja rahvusparlamentide rolli tugevdades. ja just rahvusparlamentide äh, rolli tugevdades, sest nende esindajaid peab nõukogus olema rohkem ning Euroopa Parlamendis, kuna meie valime komisjoni presidendi. komisjonil on praegu põhiline äh, roll ähm, abiprogrammide kontrollimisel, kuid äh, samas on need äh, ju ka äh, euroala stabiilsusprogrammid ning ähm, sellepärast ei ole õige rääkida, et tegu on ainult abiprogrammidega. meil peaks olema ka toetusprogramm ning oleks hea, kui oleks Euroopa tasandil abipro-, toetusprogrammid olemas, et rahanduspoliitika eh, toetaks äh, abiprogramme ning äh, Rahvusvaheline Valuutafond, kes kutsuti appi, sest ta oli ainus, kes sai äh, mitmepoolselt lähenemist endale lubada. mina arvan, et tema roll peab olema teistsugune, ta peab garanteerima rahvusvahelist finantsstabiilsust ning jagama ka oma kogemusi. me ei saa loobuda sellest. veel on üks teema, mis on väga oluline teema, mis puudutab siis majanduse taastumist. siin on liikmesriikide parlamentidel mõtlemisruumi. me ei saa praegu lubada seda, et me kõik teeksime sedasama. me peame kõik osustama oma panuse majanduskasvu taastamisse. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Gergeri Itaalia senatist Yes, uh, I like to talk about the economic effect. jah, ma tahaksin äh, rääkida Troika programmi majanduslikust tõhususest nimelt äh, äh, demokraatlik legitiimsus ei ole tagatud, ma olen väga paljude paneelis osalejatega nõus. kui me vaatame tulemusi, siis äh, nagu juba öeldud, siis need tulemused äh, ei ole väga üheselt mõistetavad. kui me vaatame finantstulemusi eraldiseisvalt majandusest, äh, nagu me teame, majanduslangus on olnud väga tõsi, palju tõsisem, kui esialgu arvati ja nii edasi ja seda kõike mitte sellepärast, et äh, ei ole toimunud äh, eelarvete konsolideerumine sellepärast et me teame, et kõikides programmialustes riikides, sealhulgas ka Kreekas, on tehtud ära palju rohkem, kui esialgu planeeriti. probleemiks oli skp kokkuvarisemine, mis viis võlakoorma tõusuni ja äh, maja, riik sattus majanduslanguse lõksu ja tekkis äh, nõiaring küsimus on aga selles, et kas Troika oleks võinud ka paremini toime tulla. jah, on minu vastus. me peaksime välja tooma kaks peamist viga ja neid vigu ka tunnistama, sellepärast et muidu äh, tulevik ei ole helgem. kõik need kaks viga, nagu ka teised on öelnud, on kõigepealt see, et ähm, troika hindas valesti fiskaalkonsolideerimise tulemusi ja tekitas piirangud ja alahindasid seda, kui palju langevad tööhõivemäärad äh, ekspordi ja erasektori osas samuti. siin ongi küsimuseks siis see fiskaalkordaja. kas me peaksime tunnistama, et need ei ole fikseeritud, nii nagu Euroopa Komisjon väidab, vaid et need muutuvad vastavalt tsüklile? see oleks juba iseenesest äh, suur asi ja teine probleem, troika lähenes riikidele nii-öelda juhtumipõhiselt. tulemuseks oli see, et nad ei piisanud, piiranud piisavalt tähelepanu piiriülestele mõjudele ja süsteemsele efektile. mul on küll kahju, et on kõnelejaid, kes on lahkunud juba paneelist, probleemiks ei ole mitte see, et see ravim, mis on välja kirjutatud, on toonud kaasa negatiivsed kõrvalnähud. ei, asi on selles, et seda ravimit on valesti doseeritud ja valesti sisse võetud. see on asi, millest me peame rääkima, sellepärast et muidu tulevikus me kordame ikka ja jälle neid samu vigu, kõnelejalt tahetakse võtta ära mikrofon ja võetaksegi suur tänu ja järgmisena saab sõna Prantsusmaa Assamblee liige, palun. suur tänu. mina tahaksin omalt poolt, äh, härra esimees, öelda, et äh, mitte kõike ei tohi näha negatiivses valguses ja ma tahaksin siiski tervitada seda, et me oleme ära päästnud euro et me oleme suutnud aidata raskustes olevaid riike, isegi kui jah, tõesti äh, kahjatseda võib ühe või teise asja osas, mille on ette võtnud Troika. aga tulen tagasi selle juurde, mida hetk tagasi öeldi. nimelt äh, tuli rakendada hädaabimeetmed äh, ja minu meelest me saime sellega üsna hästi hakkama ja loomulikult ma olen nüüd nõus sellega, et tuleb rääkida nende sammude pikaajalistest tagajärgedest, äh, siseriiklike parlamentide rollist, Euroopa Parlamendi rollist äh, konsultatsiooniprotsessis, aga tuleb ka öelda, et kogu selles asjas äh, on tegelikult kohustus jagatud nende riikide vahel, kes on teinud vigu ja Euroopa Liit, kes ei näinud neid vigu ja ei näinud seda kriisi tulemas ja kõigepealt tuleks minu meelest äh, lahendada ära see, tuleb äh, tagada see, e, et äh, häiresignaalid oleksid siiski kuuldavad, seni see ei toiminud ja ma arvan, et Eurostati pädevust tuleks laiendada ja Euroopa Komisjoni rolli samuti, et nad saaksid reageerida kohe raskuste esinemisel ja ma arvan, et äh, ei tohi ka kõhelda äh, artikkel kolmeteistkümne osas aluslepingust. ma ise olin selle artikli algatajate seas ja äh, kõik rääkisid sellele, et on oluline, et siseriiklikud parlamendid ja Euroopa Parlament teevad koostööd, aga samas Vilniuses kahetseval kombel ei saavutatud midagi selles küsimuses ja ma tahaksin äh, selle raporti kohta öelda, et nimelt, äh, et äh, stabiilsusmehhanismi ühenduse alla toomine minu meelest ei ole mõistlik, sellest on rääkinud Euroopa Parlament, aga me peaksime olema ka väga ettevaatlikud, kui me räägime parlamendi kontrolli üle nende riikide osas, kes on raskustes ja mille osas me peame tõesti olema äh, ettevaatlikud, on see, et kuidas levib eurofoobsus ja Euroopa vastased liikumised äh, nii nendes riikides, kes on abi saanud, kui ka nendes riikides, kes on abi andnud. ja sellepärast, et ongi oluline, et me leiaksime õige sõnumi mõlemat tüüpi riikide jaoks ja nüüd äh, meil tuleb leida äh, õige tasakaal majanduskasvu äh, tagamise ja eelarvete saneerimise vahel ja me peame keskenduma sellele, et erasektor ei ähm, satuks järjest suurematesse ja suurematesse võlgadesse. IMF on öelnud, et peamine pidur on olnud majanduskasvule just nimelt see, et erasektor on nii suurtes võlgades suur tänu, järgmisena saab sõna Pervanche Perez, Euroopa Parlamendis tööhõivekomisjoni esimees suur tänu, härra esimees, härrad raportöörid, ma tahaksin vastata Werner Langenile, kahjuks on ta saalist lahkunud. härra Langen siiski ütleb, et ta on saalis te kritiseerisite Alejandro Cercast selles osas, mida ütles Hispaania kohta, aga härra Cercas ei rääkinud ainult Hispaaniast ja ma tahaksin omalt poolt öelda, et enne kriisi oli Hispaania Euroopa Liidu heade õpilaste seas, sellepärast et ta täitis niinimetatud kurikuulsad Maastrichti kriteeriumid nüüd, mis puudutab äh, härra Lamberti sõnavõttu, ma arvan, et äh, need seisukohad on küll olulised, aga ei saa öelda, et äh, sellepärast, et Euroopa liit on kõige demokraatlikum maailma tasandil, peame me sellega rahul olema. me räägime üsna tihti igasugustest ohtutest ja kohandamisprogrammist ja sellest, et ainult Eurogrupp on sellega tegelenud, see ei tähenda ju ometigi seda, et see oleks mingisugune tagatis demokraatiale. nüüd äh, Troika tegutsemine, ma tahaksin pöörata teie tähelepanu kahele mõõtmele, mis minu meelest on jäänud tänahommikuses arutelus äh, natukene kahe silma vahele, need äh, riigid, Äh, kes on struktuurireformid läbi viinud on nüüd heades tingimustes aga need on need riigid kus sotsiaaldialoog on olnud äh, kõige keskmes aga troika on täiesti ignoreerinud sotsiaalse dialoogi mõõdet äh, seda on nad öelnud mitu korda nõukogu teinud teinud seda täpselt samamoodi ja ülemkogu kui nad rääkisid troika tegutsemisest see lihtsalt on nii, kõik eurooplased on veendunud äh, selles, et äh, äh, jah, me peame õppima vastastikku ja nii edasi, sellest tuleb arvest-, sellega tuleb arvestada ka sotsiaalse dialoogi osas. me ei saa riike hinnata ainult selle järgi, kuidas nad on Troika abiprogrammidega äh, tulnud äh, toime, kui me ei vaata, mis on jõudnud, juhtunud rändega, just nimelt äh, Troika all olevad riigid, aga ka teised abi saanud riigid, näiteks Läti, me näeme, et riigid on tulnud raskustest välja, aga nende noorsugu on lahkunud riigist ja on vii- tegelikult lükatud sellega see probleem homsesse suur tänu, proua Perez, järgmisena saab sõna härra Caiello Itaalia parlamendist. Grazie, presidente. kolleegi, oggi. aitäh, lugupeetud kolleegid täna me peaksime keskenduma tegelikult sellele tegelikule teemale demokraatlik legitiimsus. Nende äh, kohandusprogrammide demokraatlik legitiimsus me ei peaks praegu rääkima mitte ainult demokraatlikust legitiimsusest, vaid selle asemel ka legitiimsetest lepingutest, ma mõtlen siin fiskaalpakti. artikkel kolm fiskaalpaktis näeb ette eelarve indikaatorite tugevdamist ja seal, siin osas minnakse isegi rangemalt äh, edasi kui äh, Euroopa Liidu toimimise lepinguga. ja seetõttu me peaksime siin esitama küsimuse ka kodanike, äh, esitama küsimuse kodanikele ja kodanike poolt, et kes otsustab nende lepingute osas, liikmesriigid, ja kuidas siis sai teoks kuidas sai teoks selliste lepingute kokkulepe, kas siin oli tegu troika pika käega, et kas siin on tegu pretsedendiga, ma arvan, et me oleme ühel nõul selle osas, et fiskaalpakti ähm, kahjud mõningates riikides on täiesti selgelt nähtavad, krediidivaegus ettevõtete puhul, samuti retsensioon ja ka tööhõive, madal tööhõive kui need on, kui need on nüüd fiskaalpakti tulemused, mis on veel mitte legitiimne, siis Euroopa Liidu toimimise lepingus artiklis kaksteist öeldakse hoopis midagi muud kui fiskaalpakti artiklis kolm, nii et me võime nüüd esitada küsimuse, kuidas see kõik, see kõik on demokraatlikult legitiimne, ma mõtlen siin fiskaalpakti et tõepoolest äh, olulised sätted on fiskaalpaktis küll ära toodud, aga ikkagi aitäh. nüüd kolleeg Rissolius. Eh, νομίζω ότι ένα σημαντικό στοιχείο είναι αυτό που ζητάει το Κοινοβούλιο, δηλαδή ότι κάθε. Suur tänu. Oluline on aru saada, mida nõuavad rahvusparlamendid, mida nõuab Euroopa Parlament, iga äh, Ehm, eelarveline kohandamine eh, peab olema ehm, vastavuses eh, iga riigi olukorraga ning eh, see kõik peab toimuma dialoogis kodanikuühiskonnaga. seda, see ei tohi toimuda ainult parlamendi tasandil. igasugune poliitika, kui ta tema rakendumisfaasis tuleb üle hinnata, vigu tuleb parandada. viis kuni kuus aastat pärast kriisi äh, kriisi algust, tuleb vaadata, millised on mõjud erinevates sektorites, tööhõives, majanduses ning samuti ka eh, tootlikkuses. me vaatame, millised eh, millised, millised vead on tehtud otsustustasandil, vastasel korral on ta meil täielik läbikukkumine praegusel hetkel on äh, võlg äärmiselt suur, äh, samuti äh, on tohutu suur tööpuudus noorte jaoks üle viiekümne protsendi. samuti on väga palju neid, kellele ei laiene mingisugune sotsiaalne kaitse. isegi kui me oma eelarvelised eesmärgid saavutame ja praegu see nii ei ole, siis sotsiaalse, poliitiliselt äh, on asi katastroofiline. me võime öelda, et esimese kuue kuu jooksul, esimese aasta jooksul hindame kriisiolukorda praegu ning selge oli see, et alguses oli Euroopa Liidus suuri struktuurilisi eh, probleeme, kuid praegusel hetkel äh, on meil vaja äh, kasutada ühenduse meetodit, meil ei ole mingit muud varianti. E, praegune e, poliitika on olnud, ähm, praegune poliitika on olnud vigane, kuid e, praegusel hetkel võib öelda, et äh, on vaja Eh, troika, eh, eh, troika tegevus lõpetada, on vaja selliseid institutsioone, mis on, oleks võimelised kriisid ka ära hoidma ja meil on vaja sellist poliitikat, mis oleks Euroopa kahe tuhande kahekümne aasta eesmärkide innovatsiooni teadusuuringute eesmärkidega kooskõlas ning viie, kuue, viis kuni kuus aastat ei saa praegust poliitikat enam E-, edasi arendada. ja ma tuleksin nüüd selle juurde, mida ütles proua, e, nüüd annan sõna proua Maria Montaguale Portugali parlamendist uh,. suur tänu teile. Portugalis oli teatud raskusi seoses sellega, et me asume Euroopa perifeerias. meie riigivõlg äh, Eh, on praegu sada protsenti SKP-st, kuid enne oli see väiksem kui Saksamaal, majanduskasv oli kolm protsenti ning samuti oli, eh, oli meil eh, tööpuudus väga väike. olukord on radikaalselt muutunud, tööpuudus on kasvanud kahe tuhande üheteistkümnendal aastal kasvas tööpuudus mitukümmend protsenti, samuti ka riigivõlg Euroopa Liit reageeris, organiseerides eh, kolme institutsiooni eh, vahelise koostöö, neid ei olnud ühtegi demokraatlikult valitud ning eh, konsulteerimata parla-, rahvusparlamendiga määrati meile väga rangete nõudmistega abiprogramm. ja seda suveräänsele riigile nii et tegelikult on nende probleemidega, nende programmidega seotud legi-, demokraatliku legitiimsuse küsimus. ja see, ja nad on vastuolus Portugali põhiseadusega, seega tegu on tõsise tehnilise probleemiga. ja Valuutafondi poolt välja töötatud programm Portugali jaoks äh, võttis äh, aluseks täiesti fiktiivsed äh, alused ja kõik ja eh, eh, absoluutselt kõik eh, majandusprognoosid osutusid ekslikuks. edasi, praegune nagu, mm, eelarve puudujääk on Portugalis sama, mis ta oli kahe tuhande kümnendal, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. ta on kiiremini kasvanud kui kunagi varem poliitiline, sotsiaalsed ebavõrd-, sotsiaalne ebavõrdsus on kasvanud. vaesus on kasvanud. meil on olnud äh, väga suur äh, immigratsioon ja, äh, ja probleemid ühiskonnas on aina mm, käegakatsutavamad praegusel hetkel on aktiivne elanikkond viis miljonit inimest. praegusel hetkel eh, ei ole mitte, ei ole võimalik rääkida kõigile neile vaestele sellest, et eh, meie tegevus on olnud edukas. Euroopa Parlament peab aru saama, eh, mis on kogu selle puudujäägi taga, me ei saa nende inimeste vastu pöörduda. suur tänu. proua Ferreira, Euroopa Parlament. suur tänu. oluline on see, et me mõistaksime ja nõustuksime sellega, et kui me ehitame üles äh, ühisraha, siis selleks on vaja rohkemat kui stabiilsuse kasvupakti. siin ei ole mingit varjatud äh, mehhanismi, äh, sest ähm, mis äh, toodab äh, majanduskasvu. me, siin on tegu eelkõige just divergentside äh, väljatöötamisega ja sellega tuleb tegeleda ka kriisi aegadel. meil ei olnud adekvaatseid mehhanisme, millega kriisile läheneda ja seetõttu me pidime need välja töötama. ja see on ka selle sõnumi sisuks, mida ma soovisin teile edastada, et, et loomulikult meil peab olema ähm, hästi toimiv pangandusliit, mitte lihtsalt mingisugune pangandusliit, aga samas me peame siis ka vaatama, milline on meie eelarve selleks, et me peaksime tsüklivastaseid meetmeid kohaldada ja loomulikult ESM-ist ei piisa, sellepärast et see on valitsusevaheline organ ja me peame arvestama ka sellega, et kui EKP-l on piisavad pädevused, kas tal on piisavad pädevused selleks, et kriisiga, kriisile vastu astuda ja kas, ähm, ähm, kui tal on mandaat ainult äh, inflatsiooni kontrollimiseks, aga meil on tegu juba inflatsiooniohuga ja meil on tegu ka tööpuudusega, siis me peame vaatama neid tulemusi väga hoolikalt ja me peame ka vaatama, kas on veel mingeid äh, aspekte, mille alusel stabiliseerida riigi võlgasid. ja samuti, kas me ei peaks rajama või looma mingit äh, ühist äh, põhitagatist. Nendele riikidele, kelle kohaldatakse abiprogramme, et, et sealsed inimesed ei satuks sellise surve alla, mis ei ole demokraatlik Euroopa Liidus. näiteks, et haridussüsteem, tervishoiusüsteem, äh, siis tekivad puudujääsed ja, te, ja on väga suur probleem tekkinud ka vaesusega, nii et üldiselt me peaksime te tegelema nende teemadega ka tehnilises plaanis, nende soovitustega ka tehniliste aspektidega, meil on, me oleme tegelenud sotsiaalsete mõjudega, meil on äh, majandussurutis kakskümmend viis protsenti majanduskasvust on saanud kaheksa ja erastamine. erastamine leiab praegu aset nendes äh, riikides väga kehvates tingimustes samuti sellised teenused, mis äh, kindlustusega, pangandusega, energiaga, siis äh, nendes, ka nendes valdkondades on vaja rohkem pikaajalisi investeeringuid ette näha, nii et me peame arvestama kõikide tulemuste ja mõjudega nende programmide puhul, aitäh ja vabandust, et kõneaega ületasin. aitäh ja nüüd Horvaatia parlamendi esindaja. Mr Chairman. Thank you, Mr Chairman. suur tänu, härra esimees. suur tänu selle konverentsi korraldamise eest. nüüd ma räägin edasi horvaadi keelt rasprava jasno ukazuje da za napredak i rješavanje problema i makroekonomsku stabilnost suur tänu, see arutelu peaks näitama selleks, et tagada stabiilsuse makroökonoomilised edusammud, siis me peame võtma vastutuse. oluline on, et meie meetmed oleksid tõhusad ja me peame tagama ka nende parema rakendamise, seetõttu on äärmiselt oluline see, et meie kommunikatsioon rahvusparlamentidega oleks väga hea. majanduslikud kohandamismeetmed, mida läbi viiakse, mille eesmärgiks on tagada majanduskasv ja tööhõive suurenemine, peavad, võivad olla äh,, ei saa olla tulemuslikud ilma arvestamata reaalmajanduslike küsimustega, me peame vaatama ka äh, demokraatliku legitiimsuse aspekti, aga me ei ole veel arutanud äh, nende programmide tõhusust ja me ei ole saanud ka vastust sellele, kuidas äh, tõhusust tagada. ja see on oluline meie tulevikuplaanide väljatöötamise jaoks. meie kodanikud on väga rahulolematud ja seetõttu me peame arvestama ka reaalmajanduse sektoriga, nii et me peame vaatama, ähm, mida me oleme ära teinud äh, era- ja avaliku sektori äh, projektide osas, nende suurema kaasamise osas ja me ei tohiks unustada ka neid sektoreid, mis võimaldavad meil üle saada kriisist ja võimaldavad ka SKT-d äh, suurendada. võib-olla me oleme keskendunud liigselt pangandusliidule ja vastavatele meetmetele, mis teenivad panga, pankade huve, samas kui tegelik äh, majandussektor ei saa hakkama praeguste väljakutsetega. küsimus on selles, et kas meil on ka piisavalt man-, äh, mandaadiga meetmeid selleks, et tagada reaalmajanduse sektori äh, edasist arengut, selleks, et tagada ka Euroopa Investeerimispanga ja riiklike pankade koostööd, aitäh! Grazzi sur President u fil-fatt li nixtieq nagħmel ukoll referenza għall Independent Annual Growth Survey tal Suur tänu. Tahaksin rääkida raportist eh, majanduskasvu eh, kohta, kus öeldi, et kokkuhoiameetmed on läbi kukkunud ja need on toimunud rahva arvelt. miks me siin oleme? sellepärast, et meie oleme siin need, kes esindavad valijaid ja, ja praegusel hetkel need kokkuhoiumeetmed toovad kaasa suuri ohvreid. paljudel on töökoht, kuid väga, töötatakse väga halbades tingimustes, töötajate õigusi ei austata. seega Euroopa kahekümne esimesel sajandil näeme sedasama õnnetust, mis oli juba kadunud, ehk siis vaesust ärgem äh, unustagem ka ekstremismi ja äh, sallimatuse äh, probleemi. mõtlesime, et pärast teist maailmasõda oli see juba kadunud, seega peame olema väga tähelepanelikud, sellepärast et kokkuhoiumeetmed hävitavad rahvaid, aina rohkem on selliseid kodanikke, kes ei suuda enam taluda. ärgem unustagem ka ajude väljavoolu probleemi praegusel hetkel eh, need, kes varem vaatasid Euroopat kui kohta, kus sooviti elada, nüüd minnakse kaugemale, minnakse mujale Euro-, mitte Euroopasse. ma sooviksin meenutada, mida ütles Keynes, üks kahekümnenda sajandi suuremaid majandusteadlasi, ta ütles, et, et, et selleks, et tööpuudust kaotada, Eh, oli vaja kasutusele võtta meetmeid, mis ei oleks olnud just kokkuhoiumeetmeid, et oleks vaja just valitsuse eh, kulutusi tõsta, seda ütles Keynes. ta ütles, et, et kokkuhoiumeetmed tähendavad seda, et töötajad on nõus ükskõik milliste töötingimustega, mis suuri vaevu võimaldab neil oma perekondi üleval pidada. mida siis teha? me peame vähendama bürokraatiat äh, Eh, me peame administratiivseid kohustusi vähendada, vähendama. on juba kätte jõudnud hetk, eh, et me annaksime oma rahvale eh, uude, uut lootust, Euroopa Liit peab jälle jalule tõusma ning ka valitsusprogrammidega, kuid toetust ka paludes ka erasektoris, me see peaks olema lahendus neile kodanikele, keda meie esindame, suur tänu teile! Extremely... Äh, kolleegid äh, tegemist on olnud äärmiselt viljaka ja huvitava aruteluga ja kuigi on äh, veel eriarvamusi seisukohtades see on täiesti normaalne ja teistmoodi ei olegi võimalik kuivõrd väga paljudes nii majandust puudutavates küsimustes kui ka metodoloogia osas on palju eriarvamusi, et kas valida valitsustevaheline lahendus või ühenduse lahendus või mida me peame Euroopa demokraatiaks ja legitiimsuseks. aga kahes punktis minu meelest on saavutatud konsensus. kõigepealt Euroopa Parlamendi otsus see raport äh, koostada oli õige otsus see on äh, olnud oluline otsus, sest et see tõi lõpuks ometigi kaasa avalikkuses arutelu selle protseduuri kohta, mille valis Troika ja, ja Troika meetmete kohta, mida väga paljud Euroopa kodanikud pedasid, pidasid otsustusteks, mis langetati kinniste uste taga. ja see loomulikult õõnestab äh, seda, et üldse kellelgi tekikski mingisugune omanditunne selle asja osas. ja teine järeldus on see, et äh, siseriiklikud parlamendid, Euroopa Parlament võivad omavahel pidada Euroopa poolaasta raames äh, väga olulist ja kvaliteetset äh, arutelu ja seda peavad kaitsma nii äh, siseriiklikud parlamendid kui ka Euroopa Parlament ja seda arutelu tuleks kindlasti laiendada. ma tahaksin tänada kõiki osalejaid, kõigepealt ma tahaksin tänada oma aseesimeest ja Kreeka parlamendi asespiikrit äh, härra Dragakist, äh, Norbert Lammert, suur tänu ka teile, Bundestagi spiikrile, suur tänu Dominic Hanniganile, kes on Iiri parlamendis Euroopa asjade komisjoni esimees ja loomulikult äh, suur tänu ka meile kahele kaasraportöörile Otmar Kaarasele ja Liam Njokile ja suur tänu kõikidele teile teie sõnavõttude eest. Läheme nüüd kohe edasi, kuivõrd äh, oleme juba ajast jäänud maha. järgmise osa juurde räägime me siin majanduskasvu ja töökohtade toestamisest Euroopas. ja ma kutsuksin siia härra Diamantopoluse, Termentsopooluse, kes on äh, Kreeka parlamendis majanduskomisjoni esimees, tulge palun liituge minuga siin. Thank you. It was a pleasure. Much committee. Uh, we already have a couple of speakers who. Okay. So we pass to uh, a next. Läheme siis edasi järgmise osa juurde, töökohtade ja majanduskasvu toestamine Euroopas läbi reaalmajanduse finantseerimise. mul on väga hea meel tervitada siin endist kolleegi ja sõpra Edward Skiklunat Edward Skiklunast on tänaseks saanud Euroopa Investeerimispanga juhatajate nõukogu esimees ja härra Skikluna saabki kohe sõna omapoolseks sõnavõtuks. Edward, palun. suur tänu, proua esimees, austatud kolleegid Euroopa Parlamendist ja liikmesriikide parlamentidest, nagu te hetk tagasi kuulsite, usaldus on vaikselt taastumas selles osas, et Euroopa on jätnud selja taha riigivõlakriisi. kuid äh, me ei tohi unustada seda, et Euroopa on veel kaugel täielikust äh, taastumisest ja selle tõi ka see arutelu välja meie ees on veel äh, üsna palju põhimõttelisi probleeme üks äh, nendest äh, on see, et investeerimistegevus äh, on jätkuvalt ja püsivalt väga lõtv ja ülemaailmne finantskriis oli investeeringute kokkuvarisemise eelmänguks Euroopas. me näeme seda, et äh, viimased näitajad üldinvesteeringute puhul Euroopa Liidus keskmiselt näitavad seda, et need on kuskil kakskümmend protsenti allpool kui kahe tuhande kaheksandal aastal ja seda peaasjalikult äh, summutatud ähm, erasektori investeeringutest. mõnedes kriisist puudutatud riikides on investeeringud langenud äh, üle neljakümne protsendi ja ei ole mitte mingisuguseid nähtavaid märke muutuse kohta see äh, pikendatud investeerimiskriis äh, muidugi piirab kasvu Euroopas nii skp kui ka töökohtade puhul, kuid see tähendab järgnevatel aastatel kindlasti ka tohutult kaotatud tootlikkust. Äh, ühe hinnangu kohaselt praegu puudujäänud investeeringud aastatel kaks tuhat kaheksa ja kaks tuhat kaksteist viib selleni, et see läheb aastaks kaks tuhat kakskümmend maksma umbes viissada nelikümmend miljardit eurot äh, saamata jäänud tulus. ja see arv äh, kasvab kogu aeg nii kaua, kuni investeeringud on äh, surve all ja sama murettekitav on see, et väga paljudes lõunapoolsetes liikmesriikides on äh, tööhõive puudus ähm, püsivalt väga kõrge ja sellega tulevad kaasa struktuursed probleemid ja ka muud äh, tagajärjed, demograafilised muudatused ja nii edasi ja see loomulikult vähendab investeeri-, tootlikkuse potentsiaali nendes riikides. Euroopa Investeerimispank on teinud ennast kõik, et vastata kuidagi sellele investeerimiskriisile. mul on veel meeles, kui ma olin äh, saadik siin Euroopa Parlamendis, siis äh, meie majanduskomisjonis kolleegidega äh, nõudsime vastust investeerimispangalt nendele probleemidele. investeerimiskriisi keskmes Euroopas on teatud struktuursed tasakaalustamatused. nagu me kõik teame, mõnedes riikides nägime me seda, et kriisile eelnes äh, tohutu äh, laenukoorma kasvamine nii äh, siseriiklikutest allikatest kui ka välisallikatest ja see viis äh, üleliiase tarbimiseni ja üleinvesteeringuteni, eriti just nimelt siis erasektoris ja osaliselt me kannatame siis praegu sellise Äh, üleinvesteeringu äh, tagajärje all äh, see, et me, kui me, me peame liikuma tagasi jätkusuutlikuma kasvu juurde ja see aga eeldab struktuurseid reforme ja investeeringuid see nõuab äh, seda, et sellised institutsioonid nagu investeerimispank keskenduksid nendele investeeringutele, mille eesmärgiks on äh, investeeringute edastamine ja finantseerimise lihtsustamine. me võime investeerimispangana eemaldada tõkkeid ressursside ümberjagamisele, mitte seda ainult äh, kriisist kõige rohkem puudutatud riikides, aga üle terve Euroopa miks on äh, sekkumise äh, sihikule võtmine nii oluline? üks põhjus on see, et me oleme õppinud seda, et erasektor üldisena äh, Nende tegevust ei piira finantside puudumine. üldiselt mitte finantsettevõtted Euroopa Liidus ei ole ülekoormatud laenust tegelikult on nemad oma sääste tõstnud ja nendest on saanud netolaenuandjad eriti valitsustele Äh, kuid olles silmitsi maailma majanduses ebaselgusega ja sellega, mis saab edasi euroalast, on äh, juhid võtnud pigem sellise ootan ja vaatan lähenemise ja lükatakse edasi olulised investeeringud seni, kuni äh, ebakindlus kaob sellel taustal on täiesti selge, et äh, tõsiseltvõetavad äh, sammud euroala äh, ühtsuse tagamiseks ja pangaliidu alased sammud võivad tuua väga palju kaasa ebakindluse eemaldamisel ja finants pudelikaelte eemaldamisele, need, kus nad siis eksisteerivad ja investeeringute hoogustamisele annavad ka palju, kuid kõik need muutused võtavad aega praegu on meil vaja väga hästi sihitud avaliku sektori sekkumist äh, just nimelt nendes kohtades, kus on tõendeid äh, rahastamispiirangute kohta ja sellepärast Euroopa Investeerimispank Euroopa Liidu pangana mängibki väga olulist rolli kogu selles kriisis üks äh, erasektori osa, mis on olnud ja on ka praegu kõige rohkem sellest kriisist puudutatud ja kelle puhul finantseerimine on kõige rohkem piiratud, on äh, VKE-de segment, eriti nendes riikides, keda see kriis äh, kõige valusamalt tabas. Äh, kriisi poolt tekitatud killustumine Euroopa finantsturgudel on viinud selleni, et piiriülene laenamine on vähenenud Euroopas, see tähendab seda, et riigid on kodumaisestest Äh, hoiustest järjest rohkem sõltuvuses ja tagasi on tulnud äh, väga tõsised muut-, äh, erinevused laenuhindades euroalal. Need muutused on VKS-id kõige rohkem, kõige valusamalt tabanud, sellepärast et nad sõltuvad just nimelt pangalaenudest. tulemuseks on see, et kriisi algusest peale on olnud VKE-de finantseerimislõhe ületamine olnud äh, Euroopa Investeerimispanga peamiseks prioriteediks, sellepärast et VKE-d mängivad väga olulist rolli töökohtade loomisel ja innovatsiooni äh, toetamisel. Euroopa Investeerimispank äh, üritab just siis nimelt neid finantspudeli kaelu eemaldada, seda tehes eri, erinevate meetmetega. meil on väga sihipärane laenu andmine läbi finantsvahendajate äh, me kasutame seda kui siis äh, rahastamiseeliste edasiandmise vahendina. Äh, me oleme äh, kolme A-ga instit-, reitinguga ähm, institutsioon ja kriisi algusest peale on VKE-dele antud laenumäärad oluliselt kasvanud viiskümmend protsenti suisa kaheteistkümnest mil-, kaheteistkümnelt miljardilt kaheksateist ja poole miljardi peale kahe tuhande kahe, kolmeteistkümnendal aastal samas on meie äh, tütar Euroopa Investeerimisfond äh, tagatised alla kirjustanud juba kahe miljardi osas ja lisaks sellele oleme me äh, käivitanud ka piilprojekti minu koduriigis Maltas Jeremy kümme kuud enne ajakava ähm, ta, öö, otsustati pangakrediidi andmisel, see on aidanud umbes viitesadat VKE-d tagatiste tingimuste lõdvendamise läbi ja intresside määrade lõdvendamise läbi, mis on ma Malta jaoks väga oluline äh, see on olnud nii edukas, et Malta valitsus on juba äh, esitanud teise äh, päringu Jeremy tagatise pikendamise osas kuni augustilt kaks tuhat kolmteist kuni augustini kaks, alates augustist kaks tuhat kolmteist ja selleks, et veel sada VKE-d saaksid abi järgnevatel kuudel. aga Äh, selle kõige poolest on äh, krediidi saamine kujunemas pudelikaelaks VKE-dele ka tulevikus. piisava pangandus, äh, panga finantseeringu tagamine on ainult üks osa meie VKE-de toetamise strateegiast. kuivõrd pangad ei saa enam oma rolli nii palju täita kui varem ja öö, arvestades seda, et tuleb tagada kõigepealt piisav likviidsus turgudel ja tuleb tagada vastuvõetavad riskimäärad, on selge see, et äh, Euroopa Investeerimispanga konkreetsed teadmised aitavad meil äh, kapitaliturgudel lihtsamini finantseerida. siin on äh, võib-olla näideteks äh, projekti võlakirjad ja väärtpaberistamine ja VKE-de mm, äh, kaitseks on mõeldud nii Euroopa kui ka rahvusvahelistele finantseerimisallikatele ja üks kurb tõsiasi veel, mis tuleb välja öelda, tööpuudus on jätkuvalt Euroopa Liidu kõige suuremaid probleeme ja eriti nendes liikmesriikides, kes äh, läbisid väga tõsise majanduslanguse, isegi kui majandustegevus hakkab taastuma, äh, on ilmselt äh, jäikust veel väga paljudel tööjõuturgudel kui me räägime reformisammudes, need, kus infrastruktuuri investeeringud on langenud nendes riikides, ähm, on Euroopa Investeerimispank üritanud jätkuvalt et äh, tasandada siis investeeringute kukkumise mõju ja samal ajal äh, äh, me näeme seda, et struktuursed muutused eeldavad ta-, taaskoolitamist, eriti liikmesriikides, kus on olnud ehitussektori buumid, Euroopa Investeerimispank saab aidata aktiivset tööturupoliitikat äh, Äh, seda läbi meie töö äh, ja äh, töökohtade programmi ja noor, noorte töötajate programmi. strateegilise infrastruktuuri väljaarendamine on Euroopa Liidu jaoks prioriteediks, sealhulgas kliimaalane tegevus ja Euroopa-ülesed võrgustikud Äh, investeeringute tõstmine ja nende andmise kiirus infrastruktuuri jaoks on äh, eluoluline nii Euroopa taastamiseks kui ka Euroopa sügavama äh, Euroopa Äh, rikkuse tõstmiseks läbi äh, süvendatud integratsiooni. Euroopa Investeerimispank on oma investeeringuid infrastruktuuri oluliselt laiendanud äh, aastatel kaks tuhat kaksteist kuni kaks tuhat kolmteist seitse ja pool miljardit. ka siin on alternatiivsetele allikatele veel juurdepääsu, näiteks proje- äh,, ruumi, vabandust, projekti võlakirjad ja Euroopa Investeerimispanga abi näiteks äh, avaliku ja erasektori struktuuride kohta võib aidata väga paljusid riike äh, Äh, bilansi tõhusad tooted, näiteks nagu tagatised, allutatud laenud ja omakapital äh, leiavad samuti toetust investeerimispanga struktureer-, struktureeritud finantsvahendist ehk SFF-ist, äh, mil-, millega saab pakkuda võimalust rohkem võtta riske. Euroopa investeerimis- panga roll on ka tulevikus finantsvõimenduse kasutamise läbi konvergentsi tagamine äh, selleks, et kasutada Euroopa vahendeid ja peaksime olema katalüsaator privaatfinantsinvesteeringuteks ähm, äh, me aitame neid liikmesriike, kellel on praegu finantseerimiskulud väga kõrged, me võimaldame seda läbi võimaldades äh, siis äh, äh, finantsvõimenduse vähendamist riigivõlgade puhul ja investeerimislõhet üritame sulgeda. Ähm, üsna tihti tuleb selliste programmidega kaasa sotsiaalne raskus, aga selles on ka potentsiaali tõeliseks tiibri, tiigrihüppeks äh, tootlikkuse puhul läbi innovatsiooni ja sellel võib olla väga positiivsed mõjud Euroopale äh, pikemas perspektiivis. juurdepääs äh, finantsvahenditele on olnud peamine piirang selles kriisis tulemuseks on Euroopa Investeerimispank oma laenumahtu Euroopa teadmistepõhises majanduses tõstnud peaaegu seitsekümmend protsenti, üheksa koma kolmelt miljardilt on see nüüd tõusnud viieteist koma kuue miljardi peale aastal kaks tuhat kolmteist. EIB mängib väga olulist rolli Euroopa edukate ettevõtete ja tööstuste toetamisel, see on nüüd siis homsed tööstused ähm, ja ettevõtted selleks, et positiivseid muudatusi majanduses esile kutsuda ja lõpetuseks Euroopa Investeerimispank äh, täidab oma rolli, pärast äh, kapitali äh, tõstmist oleme me oluliselt panustanud Euroopa Liidu reageeringusse kriisile, meil on väga selged kontratsüklilised tsükliline ja ähm, majanduskasvule üles ehitatud tee valitud. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal tõstsime laenu mahte Euroopa Liidus üle neljakümne protsendi ja me oleme uusi tooteid ja algatusi toonud turule. me kavatseme olla samad ambitsioonikad ka järgmisel nädalal ja ma olen täiesti veendunud, et läbi reformide riiklikul ja Euroopa tasandil ja väga hästi sihitud majanduskasvu investeerimisstrateegiate on meil võimalik isegi tugevam Euroopa üles ehitada ja ta tuua sellest kriisist välja. suur tänu yes.! Thank you very much um,, Edward. Now uh... aitäh. nüüd saate sõna teie ja ma meenutan teile, et te saate loomulikult meie ettekandjale härra Siklunale ka küsimusi esitada. selleks täitke sõnavõtusoovija kaart, mis on teie laual ja saatke see siia Ehm, meie esimehe eh, laua juurde ja nüüd saab sõna kolleeg, ehm, minu kolleeg, kes on eh, Kreeka parlamendi majanduskomisjoni esimees ja tema siis ehm, jätkab selle arutelu juhtimisega. aitäh, proua Padimata! kõigepealt äh, saab sõna Euroopa Parlamendi ähm, liige. ma olen praktiliselt kõige sellega nõus, mida ütles meie kallis sõber härra Skluula. Äh, ma arvan, et riigivõlakriis on möödas äh, meil on selgeid märke selle kohta, et majandusolukord paraneb kuid nüüd tuleb keskenduda majanduskasvule ning töökohtade loomisele, eriti eh, praeguses eh, olukorras, kus valijad nõuavad meilt konkreetseid tulemusi. selleks on minu meelest kaks eh, võimalust. kõigepealt reformid. Need riigid, kes reforme läbi viivad, peavad neid edasi tegema. Need riigid, riigid, kes ähm, praegusel hetkel ähm, ei ole, äh, kellel ei ole konkreetseid kohustusi, need äh, peavad hoolimata sellest siiski tegema suuri jõupingutusi. me peame toetama VKE-sid kõik, võrdselt kõigis äh, euroala riikides ei ole talutav, et VKE-sid finantseeritakse vastavalt sellele, kus nad asuvad, mitte sellele, kus, millises olukorras on, nad on. ja senikaua, kuni VKE-sid aina vähem on, ei ole võimalik loota ega unistada igatsetud majanduskasvust. Hispaanias näiteks novembrikuus anti krediiti VKE-dele eh, üksteist protsenti vähem. minu meelest on äh, praegusel hetkel võimalus äh, see probleem lahendada. pangandusliit kindlasti aitab finantsturgusid äh, taastada ning teeb kõik selleks, et krediit jõuaks VKE-dele. kuid see lahendus jõuab meieni keskpikas perspektiivis, kuid kohe ja praegu peaksime tegutsema ning eh, eh, kaks võimalikku lahendust on eh, kõigepealt siis Euroopa Investeerimispank, mis peab olema ambitsioonikam, et krediit jõuaks VKE-deni ning loodan, et järgmisel üle, ülemkogul võetakse vastu meetmed selles küsimuses ning samuti Euroopa Keskpank, mis võib ja peab tegema midagi enamat Euroopa Keskpank on öelnud, on tunnistanud, et praegusel hetkel eh, ja rahanduspoliitika ei, eh, seda ei viida eh, järjepidevalt ellu, seda peab kontrollima Euroopa Keskpank. sellega seoses ma rõhutaksin veel, et Euroopa Keskpank peab tegema midagi enamat, kui, kui see, mida ta praegu teeb. olgem ausad, kallid kolleegid, kui krediit ei jõua VKE-deni, kui nad ei saa laenu, siis väga raske on loota majanduse taastumisele. seega kõik, kes me oleme selle küsimusega seotud, peame tegutsema ja seda kiiresti. suur tänu teile! Ευχαριστούμε και εμείς. Ε, ο κύριος Πιέρ Αλέν Μιέ από τη Γαλλική. Suur tänu. Ja nüüd Prantsuse parlamendi esindaja. Suur tänu Euroopa mm, majandus hakkab toibuma kaks ja pool aastat kestnud majanduslangusest. võttes arvesse, kui aeglaselt me võtsime kasutusele solidaarsuspakti, eh, võttes arvesse, kui raske on leida turumajanduslikku eh, tasakaalu eh, kulude vähendamise ja majanduskasvu vahel. me teame, et makromajanduslikud kordajad on kõrged kui kõik äh, liikmesriigid üritavad korraga kärpeid teha, siis äh, et, äh, siiski peab ütlema, et et praegusel hetkel tulemused ei ole sellised, nagu oodati. praegusel hetkel peab Euroopa Liit olema see, kes meid praegusest äh, Ehm, praegusest raskest olukorrast välja saab, meil on vaja tõhusat investeerimispoliitikat, seega ma küsin, kus on Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta poliitika, kaugele me jõudnud, kus on ähm, majanduskasvu ja tööhõivepakt, teiseks eh, oleks vaja struktuurse eh, puudujäägi tasakaalustamise võimalust üle terve Euroopa, ei eh, tohi ähm,, ei tohi järgi anda, ei, ei tohi lubada, et tekiks deflatsioon äh,, just äh, suurema eelarve puudujäägiga riikides on see oht eriti terav. ning minu kolmas märkus äh, puudutab seda, et pärast teist maailmasõda äh, kui loodi söe- ja teraseliit, on, sellest sai alguse ähm, Euroopa edulugu, praegusel hetkel on meil väga suur väljakutse kliimamuutuste ning energiaprobleemi pärast, see peaks olema mootoriks uuele jätkusuutlikule majanduskasvule Euroopas eile meenutas OECD eral-, esindaja, et struktuuripoliitika on vajalik, kuid need on eh, tõhusamad eh, majanduskasvu eh, olukorras. me peame tegelema makromajanduse, majanduskasvu ning tööhõivega eh,. Ο κύριος Άνταμ Ρογκάτσκι από την Πολωνική Βουλή παρακαλώ. Κολέγ Ρογκάτσκι, νιτ. Πολλά παραμελίστε aitäh, lugupeetud daamid ja härrad. kaks päeva me oleme rääkinud äh, kriisi tagajärgedest, aga me ei tohiks ka unustada seda, et me peaksime rääkima ka positiivsematest aspektidest, räägime nendest kogemustest. kogemustest, äh, mida on saadud äh, Brasiilias ja Indias kelle olukord on päris hea, et võib-olla Euroopa Liit peaks ka sama mõtlema sellele, et kuidas kuidas vaatamata kõikidele meie institutsioonidele ja programmidele, vahenditele, meie tegevuste tulemused viivad äh, aga vaesuse suurenemise, sotsiaalse tõrjutuse suurenemise ja töökohtade vähenemiseni. ka me peame siin mõtlema ka nendele vahenditele, mida me saaksime näiteks EIB-st. Eh, e me peame ka vaatama, kuidas, eh, kui hästi me ja tõhusalt me oleme ka eh, maksumaksjate raha suunanud. me peame investeeringuteks nägema loomulikult vahendid ette. aga samas me peame tegelema ka töökohtade küsimusega, mitte ainult bürokraatia küsimustega sellepärast me näeme ka, et need riigid, kellel on kohaldatud abiprogrammi, nende olukord on endiselt äh, kehv. me peame kaaluma ka, kuidas me saame kõrvaldada neid probleeme, me peame äh, tööhõivet suurendama, me peame konkurentsivõimelisust ja majanduskasvu äh, suurendama, me peame rääkima ka nendest probleemidest. me peame arutama, kuidas me saaksime vahendeid võimalikult tõhusalt kasutada ja me peame tõsiselt kaaluma seda, kuidas me kriisist saame välja, kuidas me majanduskasvu tõstame ja vähem bürokraatiat, vähem määruseid ja direktiive. Eh, aitäh. ja nüüd Ungari parlamendi esindaja. Köszönöm elnök úr a szót, csatlakoznék a lengyel képviselőtársamhoz. suur tänu, mina liituksin meie Poola kolleegi sõnadega, Ungari on läbi käinud oma tee selles kontekstis ja võib-olla me peaksime tõesti rohkem vaatama meie koostööd mul on jäänud mulje, et ähm, et siin on välja pakutud, äh, Brasiilia, India on äh, tulnud välja dünaamilisema teega, dünaamilisemate lahendustega. me, me peame vaatama ka, milliseid äh, struktuurilisi muudatusi on aastal kaks tuhat kolmteist läbi viidud ja me peame siin rohkem tähelepanu suunama VKE-dele ja mitte, ja mitte unustama ka mikroettevõtteid ja me peame ka vaatama, kas me saame, kas me tõesti saame üksteist abistada, keskenduda üksteise probleemidele, sellepärast et praegune kriis Euroopa Liidus me peame seda olukorda võrdlema loomulikult ka olukorraga Venemaal, Indias, Brasiilias ja kui me lähemalt nendest näidetest ei õpi, siis me jäämegi arengutest maha. ja nüüd oma Malta kolleegile sooviksin öelda, et kas me oleme tõesti võimelised üksteise tulemusi äh, selliselt hindama, et me saaksime ka üksteise õppetundidest õppida ja et me samas äh, ka äh, suudaksime Euroopa patendid Euroopas hoida ja et me saaksime ka, et rahvusparlamendid oma ülesannete raames saaksid edendada oma siseriiklike ettevõtete arengut ja et me saaksime ka struktuurireformide kaudu tulemusteni jõuda. Ungari on väga palju raha suunanud VKE-de edendamisse ja me keskendume järgnevatel aastatel eelkõige just VKE-dele ja Ungaris on õnnestunud inflatsioon viia madalamale tasemele viimase viieteist aasta jooksul, meil õnnestus ka tööhõivet äh, parandada, tööhõive olukorda parandada. meil on ka investeeringuprojektid käimas ning majanduskasv on dünaamilisem kui varem, nii et vähemalt Ungaris meie tõesti loodame näha vägagi häid tulemusi ja muudatusi. aitäh! ja nüüd Küprose parlamendi nimel saab sõna siis järgmine kolleeg. suur tänu! lugupeetud daamid ja härrad, kallid kolleegid, võttes arvesse, kui oluline on läbi viia struktuuriprogramme mille, mis äh, on seotud ka Euroopa strateegia teatud äh, vajakajäämistega, siis küsimus on selles, kuidas ikkagi finantseerida reaalmajandust, näiteks äh, Küpros. Küprose olukord on väga eripärane, erinevalt Troikast ja Eurogrupust, grupist otsustati et, et Küprosele ei anta laenu, et eh, pangandussektori nõrkustele puudujääkidele vastu astuda. Eh, et eh, maksumaksja ei maksa kinni pankade vigu. mõte on hea, kuid selle elluviimises on siiski vigu tehtud, kui me vaatame, kuidas on eh, käitutud näiteks hoiustajate eh, hoiustega, siis eh, tegelikult keegi ei arvanud, millised tagajärjed sellel kõigel võisid olla, seda ei arvanud ette ei Troika ega Euroopa Keskpank kokkuvõttes eh, eh, kõik ületab eh, prognoosi nii pangandussektorilt kui ka institutsioonidelt. see puudutab ka midagi enamat kui lihtsalt pangandussektor, sektorit. võttes arvesse, milline süsteem juurutati Küprosel ehk siis bail-in süsteem, Eh, siis eh, tegelikult eh, on tekkinud väga suur usalduskriis majandusel, on puudu praktiliselt totaalselt likviidsusest. Kreek-, Küprosel oleks vaja olnud kümme miljardit eurot ja see tähendab seda, praegusel hetkel oleme nii finantsiliselt kui rahaliselt nii-öelda lämbumisolukorras ning äh, praegusel hetkel võib öelda, et abistamishetk on äh, isegi möödunud. laen ainu, laenukoorem aina kasvab ning äh, tööpuudus kasvab plahvatuslikult. see tähendab seda, et reaalmajandus ei ole kuidagi eelarve finantsolukorra tasakaalustamisest abi saanud. suur tänu suur tänu teile, härra Akinidis. ja nüüd mõned äh, ja nüüd Kreeka parlamendi esitaja. meie ühtne rahapoliitika ei ole seni olnud väga ühtne. on rakendatud poliitikat, äh, mis tegelikult liigub edasi kahel, kui mitte kolmel kiirusel me ei äh, me oleme näinud seda, et VK, et Keskpanga väga karm poliitika on viinud äh, selleni, et mõnede riikide jaoks on äh, laen maksab kaheksa-üheksa protsenti, teiste jaoks neli-kuus protsenti. pärast pangandussektori saneerimist Kreekas ei ole minu riigil, riigis enam pankadel juurdepääsu krediiditurgudele ja ka katavad sellest jäänud auku vee- eh, keskpanga eh, vahenditega Euroopa süsteem eh, on surestanud Kreeka panku ja nad on üles ostnud tohutult võlgu selle surve all ja seega pankadel, kellel ei ole juurdepääsu krediiditurgudele, ei olegi üldse võimalust Kreeka ettevõtetele laenu anda tegemist on äh, krediiditu äh, majanduse taastumisega, kuidas üldse on võimalik sellises olukorras midagi saavutada riikides, nagu seda on äh, Kreekas? härra Škikluna, kas te nüüd vastate esimesele küsimuste voorule ja pärast seda saavad sõna ülejäänud? suur tänu nende märkuste eest, mis on väga värskendav kogu selle arutelu juures, on see, et me liigume nüüd edasi minevikust tuleviku suunas Äh, seni me keskendusime ainult nendele kahjudele, mida tõid kaasa mõned programmid, eriti sotsiaalsed kahjud, tööhõive puudus, vabandust, tööhõivemäärad ja skp ja keskendume nüüd sellele, kuidas asja parandada, ega kõike ei saa panna ühte patta. kõige üleval on suured korporatsioonid Need on rahaga üle ujutatud, eriti mittefinantsilised ettevõtted, kuigi loomulikult ebakindlust veel on ja teiselt poolt on pangad, kes ei anna edasi neid vahendeid, mis nendeni jõuavad Euroopa Keskpangast. see on asi, millest just ka eelkõneleja rääkis ja siis mitmed miljonid VKE-d üle Euroopa, kes on valmis investeeringuteks sellepärast et nendel on mikroturg, millesse nad usuvad ja nad on valmis riske võtma. aga samas ei ole neil vahendeid ja siin ongi kasu investeerimispangast. kuid ärge unustage, et väga orul-, oluline on igasuguseid investeeringuid sihipäraselt suunata ma mäletan, kui ma siin Econis veel istusin majanduskomisjonis, siis investeerimine oli justkui nagu sõimusõna, isegi äh, majandusjuhtimise paketist võeti see välja, ükskõik kuhu me üritasime selle sisse panna, võeti see välja. sellepärast, et mõned kolleegid meie seest arvasid, et äh, ei ole võimalik kulusid tõsta samal ajal, kui kulusid vähendatakse, aga on kulud ja on kulud. Äh, nii nagu on olemas mitmesuguseid investeeringuid ja sellest käib jutt jah, äh, programmi äh, toimumise ajal ja valitsuse kulusid kärbitakse, on väga palju selliseid äh, võimalusi, mida võiksid ära kasutada valitsused, pangad ja Euroopa pangad, nagu seda on investeerimispank sellepärast, et need on tootlikud investeeringud, kui me nendele ei keskendu, siis tööpuudus püsib veel aastaid. suur tänu, härra Skikluna. Läheme nüüd edasi kõnelejate nimekirjaga Barbara Lecci Itaalia senatist, palun teie järgmisena. suur tänu ähm,, härra esimees, uued investeeringud Euroopa Investeerimispangast on teretulnud äh, kuid ähm, meie arvame siiski, et Euroopa Komisjon ja Euroopa peaks olema äh, jõulisemad, kui me räägime pankade kontrollist ja valitsuste ülesest järelevalvest. väga palju räägitakse Itaalias äh, jällegi kord VKE-dele laenu andmisest. VKE-d ju on ometigi Itaalia majanduse selgrooks ja praegu nad on täiesti põlvili surutud. probleemiks äh, on ka see, mis puudutab, ja see on probleem, mis puudutab seitsekümmend protsenti meie ettevõtetest. riigivõlg kasvab jätkuvalt kulud, mis midagi ei too, on järjest rohkem ka hakanud kasvama ja investeeringuid ei ole. kui me nüüd jääme ilma abi, ta, mida on seni kasutatud VKE-de struktuurimuutustes, siis äh, oleks väga kahetsusväärne kui meil ei ole turgusid ega töökohti, siis on väga raske loomulikult ka inimesi äh, palgata. Itaalias on praegu nii, et äh, Itaalia ettevõtted, kui nad ei saa krediiti ja neile laenu ei anta, siis nad ka töökohti luua ei saa. pankadel ei ole mitte mingisugust survet, aga nad äh, Äh, ei ole valmis äh, sugugi äh, midagi turgudesse süstima. panga aktsionärid lihtsalt jagavad dividende ja muud midagi. Euroopa peaks olema nüüd otsusekindlam selleks, et me saaksime tõesti tegeleda reaalmajanduse probleemidega Itaalias. meie praegune valitsus ei tee ka eriti midagi ja komisjon neid ka ei ähvarda millegagi, äh, justkui äh, on nõus äh, sellega, kuidas valitsus ad hoc kombel vahendeid jagab. VKE-de puhul me näeme väga selgelt seda, et neid koheldakse ebavõrdselt nad on paljud nendest pidanud võtma hädaabilaenu selleks, et oma eelmised võlad maksta ja meil ei ole mingisugust ülevaadet selle kohta, kui suur on tegelikult eh, eravõt-, eraettevõtluses võlakoorem ja kui suur on ettevõtetevaheliste võlgade eh, tase. midagi ei ole minu meelest juhtunud, vaatamata Euroopa sammudele. suur tänu, eh, järgmisena sõna härra Augustin Poola senatist, palun. suur tänu, daamid ja härrad tundub, et äh, meie arutelus äh, ei ole erilist optimismi näha, kuid me ei tohiks unustada, et Euroopa Liit kas siis oma majandus- või sotsiaalmudeliga on äh, väga paljude riikide unelmaks üle maailma. ja ma arvan, et nendes paikades või kui me vaatame seda, kuhu me oleme jõudnud täna, see olukord, milles me täna oleme, me näeme seda, et äh, Ukrainas äh, Euromaidanil äh, avaldatakse samuti meelt just nimelt selle poolt, et, et riik võtaks suuna Euroopasse. on neid, nagu ma siis ütlesin, kes vaatavad Euroopat kui väga head kohta, kus elada ja neid inimesi ei tohiks ka unustada ja neid seisukohti. kui me vaatame seda, mida Euroopa on läbi elanud, me ei ole läbi elanud mitte ainult majanduskriisi, vaid sellega on kaasanud ka teisi asju. ja mulle tundub, et siit arutelust on midagi puudu, see, mis puudutab kriisi põhjuseid. me teame, et selle põhjustasid finantsturud, ja kriisi hoogustas see, et väga paljude elementide puhul me lihtsalt kaotasime kontrolli. loomulikult me peame leidma uuesti endale tugeva jalgealuse, kuid äh, finantsturgudel on jätkuvalt probleeme, mis tuleks äh, lahendada, näiteks ähm, väga väike usaldus pangandussektori vastu. probleeme on ka turgude kuritarvitamisega ja nii edasi, Euroopa pangandusjärelevalve asutusest on küll abi, aga sellest ei piisa me peaksime koos äh, Ühendriikidega olema maailmas liidrikohal parema finantsjärelevalve tagamise osas, sellepärast et kõik sammud, mis me astume, muidu öö, äh, on tühised, äh, kuna manipulaatorid lihtsalt ühe käeviibutusega nad kõik nullistavad. lisaks sellele veel äh, demograafiline küsimus. see on ka probleemiks Euroopale, toormaterjalide hinnad öö, energiatarnekindlus, kõikides nendes küsimustes on veel paljugi teha. me teame, et investeeringud nendes valdkondades langevad. kui me midagi kiirelt ette ei võta, siis väike kasv, mille tunnistajaks me täna oleme, haihtub, järgneb stagnatsioon ja siis majanduslangus. meie Poolas kindlasti peame oma reformidega jätkama peame pidevalt äh, äh, uuendama, äh, sellepärast et muidu ei ole võimalikud tulemused. ma tahaksin veel öelda, et kui me vaatame praegu käivaid arutelusid, siis ei tohiks nendes unustada ühiskonda ja, ja struktuurireforme, mida on vaja selleks, et ebaõiglus ühiskondades eemaldada. mul on üks küsimus ka kui äh, vaadata majanduskasvu ja majanduse arengut, siis äh, loomulikult peab see käima käsikäes sellega, mida me teeme sotsiaalvaldkonnas, me ei saa lihtsalt lubada seda, et äh, sotsiaalvaldkonnas ainult kärbitakse. me teame, et on valdkondi, kus jah, on vajadus kokkuhoiuks, aga samas äh, me peame toetama äh, avaliku erasektori partnerlust, meil on vaja programme, mis äh, toetaksid noorte inimeste tööhõivet, see kõik on ilmselge. ja minu meelest on väga kasulik ja ma lõpetan kohe, ütleb kõneleja, on ju ometigi oluline ka, ka meie VKE-de olukord ja minu lõppmärkus ma arvan, et me peame toetama koostööd ja partnerlust, mitte ainult sotsiaalset partnerlust. see on ainus viis, kuidas sellest kriisist välja tuua, tulla ja seda praegu meil ei ole. Paolo Guerrieri saab järgmisena sõna Itaalia senatist. suur tänu. ma arvan, et see kõige suurem vahe Euroopa Liidu ja USA vahel, kui me vaatame viimaseid aastaid, seisneb selles, et äh, millised on olnud investeeringutrendid. kui te vaatate aastat kaks tuhat kaheksa, kui kriis algas, siis USA-s investeeringute tase oli kõrgem ja e-, Euroopa Liidus me ei ole siiamaani selle tasemeni jõudnud investeeringute osas. nii et kui me räägime reaalmajandusest, siis kindlasti me peame ka vaatama, kuidas investeeringuid äh, nii era- kui avaliku sektori investeeringuid suunata, see peaks olema meie prioriteediks. et nõudlus ja ja pakkumine on siin oluline selleks, et äh, majanduskasvu edendada. me teame, et investeeringud olid ka majanduskasvu pakti ähm, keskmes ähm, juunis kaks tuhat kaksteist, seal oli rohkem, sellega lubati rohkem seda kakskümmend miljardit eurot, et see oleks olnud justkui nagu üheks äh, suureks investeeringute edendajaks, aga me näeme, et see kõik on jäänud vaid paberile. see, mida Euroopa Liit ja mida investeeringupank teeb, on oluline, aga sellest ei piisa. selleks, et edendada investeeringuid lähitulevikus, peaksime tegema kahte asja, ma, ma ei tea, miks ei, Euroopa Liidus ei arutata projekti võlakirju, mida, mis, mille tagatiseks oleks Euroopa Liidu eelarve, sellega peaks saama investeerida suuri taristuprojekte, riikidevahelisi võrgustikke näiteks. me teame, et selliselt me saaksime mobiliseerida palju suuremaid ressursse kui nende ressurssidega, mida Euroopa Komisjon äh, on kasutanud oma pilootprojektide projektivõlakirjade raames. me teame, et mõningates liikmesriikidest, eriti krediidi äh, laenuandja riikidest, et selliseid häid tulemusi on saavutatud, nii et me peaksime selle ettepanekuga edasi minema. see võiks olla väga oluline majanduskasvu edendamiseks ja teiseks, mis puudutab investeeringuid, äh, hiljuti Euroopa Komisjoni president Barroso rääkis võimalusest äh, välja tuua selline äh, minikuldne reegel, et eelarvesse ei kaasata selliseid kulusid, äh, mis puudutavad siis projektide kaasfinantseerimist, mis, mis on seotud Euroopa võrgustike ehitamisega. nii et see võiks, sellest võiks olla suurt kasu, aga seda, seda minikuldset reeglit ei ole seni veel kasutatud. ja kui seda isegi soovitaks kasutada, siis sellel on liiga palju piiranguid. nii et ma arvan, et need kaks ettepanekut öö, äh, oleksid väärt arutamist selleks, et me saaksime Äh, tõesti majanduskasvu ähm, olulisemate küsimustega edasi minna. aitäh, kolleeg. Merci, monsieur le president. Belgiast, äh, suur tänu. ka Belgias äh, oleme näinud investeeringute vähenemist ning majanduskasvu aeglustumist ning mm, peaksime mõtlema, millistel põhjustel see on tekkinud. kahe tuhande kaheksandal aastal näiteks ähm, olid põhjused erinevad ja praegusel hetkel ei saa ju edasi minna ainult kulude vähendamisega ähm, ähm, ja äh, sissetulekute parema ärakasutamisega äh, ning äh, samuti peab ütlema, et ja samuti Ehm, ei tohi unustada eh, riskantset käitumist eh, finantsturgudel, mis eh, samuti kriisi tekkimisele kaasa aitas. nüüd erasektori investeeringud. meil on vaja neid pangandussektoris, praegusel hetkel peavad pangad tegema oma ajaloolist tööd, nad peavad finantseerima majandust, nad peavad kaitsma kodanike hoiuseid nii et eh, kui me räägime eh, paktist eh, finantsteenuste osas, siis tuleb, puudutab ka just nimelt finantsturgudel mängimist, tuleb finantseerida reaalmajandust ja kui me räägime pangas, pankade spetsiifilisuse rahutamist, siis tuleb siingi samu, nõuda, et pangad tegeleks tegeleks sellise olulise teemaga nagu VKE-de finantseerimine nüüd ähm, paljud kolleegid ütlevad, et äh, meil on võimalik probleemist välja tulla, vähenedes, saades sotsiaalseid äh, toetusi. vastupidi, ma arvan, et selleks, et äh, me saaksime oma majandusmudelit kaitsta ja sotsiaalsete keskkondlike õigus, keskkonnaõiguste ka, kaitsmist, kui me soovime Euroopat, mis ähm, suudaks ähm, Äh, suudaks eksportida Euroopasse ja mis äh, nõuaks kõigilt, et äh, ähm, et toodetaks samasugustes tingimustes samasuguste reeglite järgi nagu Euroopas. nüüd veel ähm, energiaküsimus, mis on äärmiselt tõsine küsimus, see puudutab ka keskkonda Belgias me eh, toome eh, Belgias üksinda eh, sisse juba kakskümmend kaks miljardit tonni fossiilkütuseid, naftat ja sütt, peaks olema teisigi võimalusi, kas-, taastuvate energialiikide kasutamine ja nii edasi. seegi aitaks meie majandust paremini edasi arendada ja Euroopa projekti samuti. suur tänu proua äh, Karimaki nüüd, Karimägi äh, Soome parlamendi. arvoisa austatud äh, härra esimees, ma tahaksin äh, küsida, milline on Euroopa Investeerimispanga investeerimiseesmärkide seas rohelise majanduse roll? millal energiatõhususe küsimused hakkavad ka peegelduma panga tegevuses? see kõik puudutab äh, kliimatehnoloogia arendamist, äh, loodaks rohelised töökohad ja me ei oleks enam nii sõltuvad äh, fossiilkütuste sisseveost ja samas me saaksime võidelda kliima eest ja, ja selle arengu positiivsele mm, poolele panustada. ja veel kord tulen uue, selle suurema arutelu juurde Euroopa tuleviku osas on räägitud olnud äh, palju siin kodanikest ja vastutuskohustusest tehtud suuri sõnu me kõik teame seda et finantskriisi aluseks on olnud oma üle võimete elamine ja halb laenupoliitika. Soome on üks nendest riikidest, kes on osalenud kriisimehhanismide rahastamises. on oluline, et ühtselt ähm, vastu võetud reeglitest peetakse kinni ja et kõik osalevad euroala tuleviku tagamisel. Need otsused ei ole tulnud lihtsalt. ma tun-, saan aru, miks tunnete muret kodanike pärast, aga ka Soomes on äh, kõrvalejäämist ja noorsooseas tööpuudust ja pikaajalist tööpuudust. Äh, äh, pensionile minevate inimeste arv kasvab kogu aeg, samuti tööturult lahkuvate aeg ja see on hakanud juba survestama ka stabiilsuspakti määrasid Soome on teinud ettepaneku struktuurimuudatusteks avalikus sektoris, mis siis peaks hakkama ka tulevikus realiseeruma järgnevatel aastatel. on oluline, et kõik äh, teevad ära oma töö struktuurimuutuste osas Euroopas. suur tänu härra äh, Carriello Itaalia parlamendist, palun järgmisena. Äh, suur tänu, härra esimees. ma tahaksin äh, täna rääkida sellest, et me räägime tegelikult ainult ühest meetodist, me räägime piitsa ja prääniku meetodist. see on distsipliini meetod, mida kasutatakse tavaliselt loomade puhul. Euroopa kodanikud ei taha, et neid koheldaks kui loomi viitame näiteks investeerimisklauslile. kahekümnenda novembri euroala kohtumisel, mis puudutas Itaaliat, komisjoni asepresident Itaalia ütles, et äh, Itaalia prognoosid aastaks kaks tuhat neliteist äh, seavad küsimärgi alla see, et kas Itaalia võlareeglitest peab kinni äh, ja investeerimisväljavaated äh, satuvad samuti ohtu. Itaalia kaotab investeerimisvõimalused, mis on ette nähtud nende riigi jaoks äh, ja tegelikult see äh, täiesti laostab selle riigi, Itaaliat ei tohi niimoodi kohelda, ei saa kasutada meil seda piitsa ja prääniku poliitikat, justkui me oleksime loomad me peame lahti ütlema sellisest, sellistest moodulitest, mis võtavad ära investeeringud taolistest riikidest nagu Itaalia, kes on toonud tohutuid äh, ohvreid. Ehm, meid äh, koheldakse halvasti, diskrimineerivalt äh, ja ei arvestata ähm, majanduslike probleemidega selles riigis. ja see tegelikult tõstab palju küsimusi me peame vältima äh, seda, et sellised volinikud, nagu seda on Olli Rehn, äh, kuritarvitavad oma võimu. me peame toetama neid investeeringuid, mis teenivad reaalmajandust, äh, ettevõtteid äh, ja väikeettevõtteid äh,. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Anderson Rootsi parlamendist, palun. aitäh, juhataja Eh, vi diskuterar ofta krisens uppkomst och varför den slagit så hårt. Suur tänu, eh, härra esimees. Eh, see kriis ja miks ta on olnud nii valus? Jah, tundub, et krediit järjest väheneb ja väheneb. Probleemiks on usaldusväärsus ja Euroopa majanduse usaldatavus ja see usaldus on kadunud Euroopa suhtes, aga Euroopal on siiski tulevik. me näeme seda, kuidas majandus on hakanud teatud riikides taastuma ja ka kriidi, krediit on avanemas kõik riigid võivad oma majandusi kasvatada ja teha seda Euroopa vihmavarju all. minu meelest on väga oluline aga et selle vihmavarju all siiski äh, võiks, oleks võimalik asju natukene lihtsustada, äh, bürokraatiat vähendada. me peame aitama ettevõtteid, me peame ettevõtluse ja novaatorluse vabaks laskma Euroopas, see oleks Euroopale omane. praegu poliitikad ei aita sellele eriti kaasa ja sellepärast on vaja meil rohkem vabadusi, toetada ettevõtlikud inimesi see loob töökohti. praegu me keskendume ainult konkurentsivõimele, aga äh, kui me teeksime nii, nagu ma ütlesin, siis me saaksime toetada nii investeeringuid, meil on vaja reformida ettevõtlikkuse vaimu nii-öelda ja aidata kaasa novaatorlusele Euroopas ja iseenesest tuleb siis kõik edaspidi sinna järgi. suur tänu ja nüüd härra Skikluna, palun, te saate võimaluse vastata teistele küsimuste voorule enne kui siis läheme lõunale. Well, there are various points um.... siin esitati erinevaid märkusi ja kommentaare. üks äh, rääkis äh, turgude läbikukkumisest ehk siis teisisõnu pangad äh, seoses nende erinevate regulatsioonidega, mis neil on kohaldatud, ja nad tegelevad ka nende taluvustestidega, keskenduvad rohkem nendele, varakvaliteedi testidega ja nendele rohkem keskenduvad ja Euroopa Liidus me teame, et meil on erinevaid võimalusi investeerimiseks, laenutegevuseks, innovatsiooniks VKE-dele ja Euroopa tasandil me peame tegema midagi selleks, et ka tagatisi anda ja sellega EIB on ka tegelenud nii et ta on tulnud siis laenaja ja VKE vahele ja tagab äh, siis riskid. ja mm, siin ei ole tegelikult riski kaasatud äh, pankade jaoks selles olukorras. nüüd mõned äh, kommentaarid, mis puudutasid neid projektivõlakirju parla-, Euroopa Parlament tegeles vägagi palju selle küsimusega ja endise Euroopa Parlamendi liikmena ma pean ütlema, et me olime suhteliselt pettunud selles, et me ei ole eriti palju edasi liikunud. ei ole edasi liikunud selles valdkonnas ja üks kommentaar, mille tõi Itaalia kolleeg, see minikuldne reegel. me uskusime sellesse, sellepärast et see rajanes põhimõttel, et vaatamata Äh, vaatamata äh, kulude kärbetele on ikkagi mõningaid valdkondi, mida ei tohiks puudutada, mida tuleks nii-öelda kaitsta. ja äh, kus, ja see on siis ka seotud investeeringutega, nagu me inglise keeles ütleme, et last ei tohiks koos vanniveega välja visata. ja selleks, et valitsused saaksid oma puudujäägiga hakkama, nad peavad ka kulusid kärpima, eriti nendes riikides, millel kohaldatakse abiprogrammi aga mitte neid kulusid ei tohiks kärpida, mille kuluvaldkonnad on seotud võimaliku majanduskasvuga, sellepärast et see ainult tekitaks madala majanduskasvu ja ka tööhõive ei edeneks. ja siin ma nüüd lõpetangi, härra esimees, et see on, või on mul aega veel lõppsõnadeks, lõpetuseks ma sooviksin öelda, et rohkem tööd tuleb veel teha. praegusest ei piisa et äh, me võime siin küll öelda, et äh, vaadake, äh, tööpuudus, tööpuudusnäitajad on küll stabiliseerunud, aga sellegipoolest tööpuudus on stabiliseerunud väga kõrgel, vastuvõetamatult kõrgel tasemel ja kas riiklikul või Euroopa tasandil me peame midagi ette võtma ja mina ei ole panga president, mina olen lihtsalt nõukogu või juhtimisorgani mm, juht ja me peame tegutsema, mitte pealtvaatajateks jääma ja käed rüpes istuma, aitäh. aitäh. aitäh ja härra Skikluna ja nüüd me läheme lõunale. see on esimesel korrusel ja me jätkame oma kohtumisega kell kolm, aitäh.